meie päevakorra ja kõigepealt on alati eh, koordinaatorite koosoleku aruanne. nii et eh, see tuleb nagu kord ja kohus siin kajastada. eile me tõesti oli koordinaatorite koosolek ja see käis väga kiiresti. kõigepealt me rääkisime kogu Horisont kakskümmend kakskümmend paketist, me leppisime kokku, et see peab nüüd minema töörühma ja raportöörid ja variraportöörid hakkavad sellega seal tegelema ja siis lõpeks, lõpeks jõuab see ka pleeniole sügisel kaks tuhat kaksteist. paketis on sihtmärgid paika pandud ning tähtis on, et kõik selle paketi osad õigeaegselt saaksime läbi arutada. nii et kuidas see tulevikus hakkab toimuma, me teame, et väga palju ettepanekuid on tehtud ja tähtis on leida tark lahendus ning eh, on ettepanek, et ka me tulevikus varem jaotame ära raportit. Eh, see menetlus, mis meil praegu on, eh, tähendab seda, et kui kuulutatakse välja presidendi poolt eesistujal mingi, presidendi poolt mingi ettekanne, siis hakkavad seal igasugused mahhinatsioonid selle ümber, aga tähtis on, et kõik see kiiresti sujuks. nii et eh, innovatsiooniagenda Euroopa Liidu ehm, institutsioonides, see läks kuele, nüüd määrus, idee kohta läks rohelistele, satellatsiooni, navigatsioonisüsteemid läksid Rahvaparteile, siis konkurentsivõime ja VKE-d läks Aldele, nüüd avaliku sektori informatsioon, see läks sotsiaaldemokraatidele, see raport. terve rida arvamusi jagati samuti ära. nüüd turud ja finantsinstrumendid, teine osa läks Aldele kliimategevusplaan Rahvaparteile, sotsiaaldemokraatidele läks järgmine raport, innovatsioon ja finantseerimine, mitmeaastane finantsraamistik läks Rahvaparteile. nii et nii palju siis teile teadmiseks. nii et kõik, kes te siin kohal olete, teate, mis toimub. nüüd esimene Eh, päevakorrapunkt on standardimine Euroopas. Eh, meie kolleeg Kiirek on raportööriks ja kõigepealt saabki raportöör sõna. jah, tervitan ka komisjoni esindajaid. E, suur tänu. nõukogu ja parlamendi määrus on see, mida me siin täna arutame ja eesmärgiks on sellel parandada ühtse turu toimimist, tagada majanduskasv, innovatsioon ja konkurentsivõime. eesmärgiks on lühendada standardimise protsessi ja seista hea selle eest, et VKE-d oleksid korralikult esindatud huvirühmade hulgas, kui tegemist on standardimisprotsessiga eesmärgiga on ka telekommunikatsiooni vallas standardeid paremini levitada ja samuti telekommunikatsiooni vallas ning tähtis on ka koostalitusvõimet parandada. telekommunikatsiooni vallas, te teate, et IKT-süsteemis on koostalitusvõimega suuri probleeme tihtipeale jäävad kahe silma vahele ka nanotehnoloogiad, biotehnoloogiad, aatomitehnoloogiad ja teised sellised tehnoloogiad. määruse ettepaneku kõige suuremad muutused on järgmised. komisjoni pädevused on muutunud ning standardite alaline komisjon on ka muutunud. ette on nähtud ka standardimine teenuste vallas ning IKT sektorile on ette nähtud eritingimused. suuresti on muutunud ka standardimisprotsesside finantseerimine Euroopa Liidus mina raportöörina toetan äh, selle nõukogu ja parlamendi määruse projekti, sest siin konsolideeritakse olemasolevad standardimispoliitikad Euroopa Liidus ning tuuakse sisse ka terve rida uusi elemente, mille eesmärgiks on aidata meil välja tulla meie ees seisvate väljakutsetega. see on just üks hea viis, kuidas moderniseerida meie siseturgu, parandades Euroopa Liidu standardimissüsteemi Eh, teavitamissüsteem standardite puhul teenuste vallas ja eriti e-teenuste vallas on samuti käsitlemist leidnud ning eh, räägitakse ka standardimise rahastamisest. nüüd on komisjoni rahastamisele parem õiguslik alus ning standardimismenetlused on ka lihtsustunud, aga on kõhklusi mõnede sätete efektiivsuse osas eriti kui kõneks on avaliku sektori ja erasektori partnerlussuhted. määrus peab olema selline, et ta tõesti muutub hõlpsasti rakendatavaks. ja tõesti ergutab eh, siseturgu, parandab Euroopa Liidu standardeid, suurendab Euroopa Liidu konkurentsivõimet ning eh, kaasab paremini huvirühmad, sidusrühmad ning tagab ka jätkusuutliku arengu. nii et standardimissüsteemid tuleb täiustada nende uute elementide kaudu, mis nüüd lisavad väärtust selles määruses. ma tahan teha mõned konkreetsed kommentaarid Äh, standardimise põhimõtteid ei ole nimetatud, nagu näiteks liikmesriikide esindatuse põhimõte, see on jäänud siit tekstist välja. samuti ei räägita siin peatamispõhimõttest, mis on asjakohane ka Euroopa Liidu tasandil standardite ühtlustamise puhul. et standardimisprotsess peatatakse ühes riigis, kui juba on standardimisprotsess käivitatud Euroopa Liidu tasandil. mitmed sätted on üldise iseloomuga. näiteks komisjoni volitused, need on liiga, jätavad liiga suure tõlgendamisruumi. ja eriti äh, käib see nende valdkondade kohta, kus on välja pakutud teha muudatusi olemasoleva süsteemi toimimisse. ettepaneku eelnõu näeb ette ka terve rea tehnilisi spetsifikatsioone, tehnilisi kirjeldusi. ja seisab hea selle eest, et neid oleks kergem ellu viia. nüüd sotsiaalne konsensus ja standardimissüsteemi terviklikkus, standardite sidusus, kõik see on kajastatud. nüüd konsortsiumide ja foorumite kasutamine ei tohiks tekitada konkureerivaid standardeid Euroopa Liidus. nüüd foorumitel osalemise kulud on väga kõrged ning otsuste langetamise kriteeriumid nendes konsortsiumides ja foorumidel ei ole mitte alati demokraatlikud. ja tihtipeale sellistel foorumitel ja konsortsiumides on juhtohjad hoopis Euroopa Liidu väliste organisatsioonide käes. ja sellega kärbitakse ka Euroopa standardiasutuste rolli ja osalemist Eh, dokumentide väljatöötamisel. igatahes Euroopa Liidu asutused peavad olema rohkem kaasatud ka rahvusvaheliste dokumentide väljatöötamisse. suurem Euroopa Liidu liikmesriikide osalus nende väljatöötamisel. tehnilised spetsifikatsioonid peavad olema eh, seotud konkreetsete tingimustega, avad-, vastutus, vabatahtlik osalemine ja õiglus, need on need põhimõtted, mida tuleb jälgida. nüüd tulen IKT sektori juurde. ka siin on tähtis mõelda koostalitlusvõime peale, see tuleb tagada. nagu ma alguses ütlesin, eesmärk on kiiduväärt. aga on mitmeid viise, kuidas eesmärke saavutada Äh, siin dokumendis tehakse üks ettepanek, kuidas eesmärgini jõuda, aga see ei tarvitse olla kõige parem tee, mis siin on välja pakutud. samas võimaldab see kiirendada menetlusi äh, nähakse ette, et paremini ära kasutada mitmesugused foorumid. Äh, IKT standardimisel, reguleerimisel. selles konkreetses valdkonnas IKT-s on Euroopa Liit pisut maha jäänud me oleme jäänud maha oma võistlejatest rahvusvahelisel areenil, ma tänan. suur tänu härra raportöörile. annaksin nüüd hea meelega sõna komisjoni esindajale, kes meile tutvustaks seda ülevaadet ja proua Brickmann. mikrofon palun. Äh, suur tänu, härra esimees, selle võimaluse eest, äh, mille te olete andnud komisjonile tutvustada komisjoni liikmetele meie ettepaneku peamiseid elemente ja keskendume siis nendele punktidele, mis on teie pädevuses ja mis lähevad kokku ka raportööri raporti eelnõu peamiste punktidega. suur tänu härra Kiirekile kõigepealt, et ta on toetanud meie ettepanekut ning me oleme arvesse võtnud kõik need elemendid, millele ta viitas. oma ettepanekus ma tahaksingi rääkida peamis, peaaegu kõikidest nendest elementidest, millest härra Kiirek rääkis ja tahaksime siis juba praegu ette seilitada, selgitada seda, et miks me oleme teinud just sellise ettepaneku, nagu me oleme seda teinud. kõigepealt äh, peaksin võib-olla selgitama, et tegemist on paketiga, seega tegemist ei ole mitte ainult määruse eelnõuga, vaid tegemist on ka teatisega, sest see on oluline standardimise valdkonnas. meil nimelt ei ole vaja õiguslikku instrumenti, strateegia kõikide elementide jaoks ja sellepärast me olemegi selle paketi esitanud koos teatisega, andes siis meie strateegilise nägemuse standardimise osas kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ning lisaks sellele siis ka äh, õiguslikud instrumendid, mis selle teatisega kaasa tulevad. oluline on see sellepärast, et äh, osad nendest asjadest, millele härra Kiirek äh, viitas kui asjadele, mis on määrusest väljas, seal tõesti kohta ei ole leidnud, kuid on ära selgitatud teatises. seega, tegemist on määrusega, ja määruse kõige kasulikum iseloomujoon on see, et äh, määrus äh, kohaneb, äh, vabandust, kohaldatakse otse liikmesriikides ilma igasuguste siseriiklike lisasammudeta. ei ole vaja parlamentides eraldi õigusakti selle jaoks. see on suunatud peaasjalikult liikmesriikidele, aga ka komisjonile ja, ja mõneti ka Euroopa standardimisametkondadele selles ühes määruses on äh, koos siis kõik need elemendid, mis seni on olnud erinevates õigusaktides laiali. nii et eelis on kindlasti see, et see on märksa kompaktsem, kasutajasõbralikum ja kõik erinevad äh, elemendid on ära toodud ühes äh, õigusaktis ja ka see, kuidas siis seda määrust rakendatakse. slaididel on ära toodud kõik need äh, seadusandlikud aktid, mida siis kas osaliselt või täies mahus asendatakse. aga kõigepealt äh, mainiksin ära direktiivi üheksakümmend kaheksa murd kolmkümmend neli. me tahame nimelt rõhutada seda, et me räägime standardimisest, mitte tehnilisest äh, määrusest see osa, mis on direktiivist üheksakümmend kaheksa murd kolmkümmend neli tehnilise harmoneerimise kohta, jääb samaks, seda meie ettepanek absoluutselt ei puuduta, tegemist ei ole, ma kordan, tehnilise harmoneerimismäärusega, vaid standarditega ja nagu te teate, üheksakümmend kaheksa murd kolmkümmend neli keskendub nii tehnilisele harmoneerimisele kui ka standardimisele. oluline on see sellepärast, et äh, standarditest rääkides, millest räägin hiljem, on meie äh, visioon väga selge nimelt, et tegemist on erasektori põhiste instrumentidega tööstuse enda jaoks, tegemist on vabatahtliku süsteemiga ja see ei ole sugugi eh, kohustuslik, nii nagu seda oleks tehniline määrus. Läheme nüüd edasi. me oleme mitu korda öelnud et komisjoni ettepanek on evolutsioon, mitte revolutsioon. ja mida me selle all siis silmas peame? süsteem ei muut-, muuda kuidagi standardite iseloomu, need on endiselt vabatahtlikult turupõhised ja meie rõhutame, et rahvusvahelised standardid on kõige olulisem, see ei ole muutunud ja Euroopa standardiamet, standardiametite roll ka ei muutu, mitte kuidagi nende pädevused äh, ei erine mm, uues ettepanekus. nagu te teate, komisjon on andnud nendele organisatsioonidele, mis on tegelikult eraorganisatsioonid, eristaatuse, nimelt äh, teatavad privileegid on neil Euroopa standardite väljakujundamisel. meil on nendega raampartnerluskokkulepped me rahastame nende äh, tegevuskulusid kuni viiekümne protsendi ulatuses ehk teisisõnu seob meid siis see nii-öelda eri äh, staatus nendega ja nende roll mitte kuidagi selle määrusega ei muutu. Äh, rahvusdelegatsiooni põhimõte ka ei muutu ja Euroopa standardite nõukogu ka ei muutu ja me ei muuda ka mitte kuidagi Euroopa standardiorganisatsioonide äh, ärimudelit, üritame selle süsteemi hoida koos. seda kõike ei ole määruses sees, sellepärast et see on ära selgitatud teatises. õiguslik instrument äh, tuleb kirjutada kokku vastavalt väga selgetele kriteeriumitele ja need ei ole elemendid, mis tavaliselt äh, määruses äh, esinevad ja sellepärast me olemegi selle teatise esitanud, mis äh, täpselt ja tä-, põhjalikult selgitab ära kogu selle süsteemi, Euroopa standardisüsteemi, aluseks oleva süsteemi ja seda me ei muuda absoluutselt. raportöör rääkis tervest reast uuendustest ka ma, ka mina pööraksin endale tähelepanu, et mis on siis uut selle määrusega. kõigepealt komisjon pärast äh, osapooltega läbirääkimist, huvigruppidega läbirääkimist esitab iga-aastase töökava, mis on avatud äh, konsultatsiooniprotsessiks. praegu meil sellist iga-aastast tööplaani ei ole. praegu on üks ettevalmistamisel siis järgmiseks aastaks äh, paari nädalaga peaks see valmis saama see peaks väga selgelt välja toodama, kuidas Euroopa standardisüsteem on Euroopa poliitikaid ähm, poliitikatele kaasa aidanud ja kuidas nendest võiks kasu olla Euroopa selliste lipulaevaprojektide nagu innovaatilisus, digitaalne agenda ja nii edasi äh, edendamisel ehk te, teisisõnu, selles töökavas on kirjas see, millele komisjon keskendub järgmisel aastal. praegu on siis tegemist esimese korraga, kus me sellist asja teeme. see annab võimaluse nii parlamendile kui ka nõukogule selgitada, mis on meie töökava prioriteedid Euroopa standardite valdkonnas. see töökava on äh, ära märgitud ka määruses, see on väga-väga oluline uus element ja võtab siis teatise vormi komisjonile kui ka nõukogule. Ehm, rääkis raportöör ka teenustest, nende laiendamisest. mis puudutab kaupu, siis selles osas me pakume välja mm, laienemist sinna valdkonda ainult siis, kui selleks on avalik huvi ja kui selleks on turul vajadus kasutame aga alati nende rakendamisel ühte ja sedasama põhimõtet. ütlesime, tahaksime ka, et meie süsteem oleks natukene võib-olla kaasavam, et huvipoolte osalus oleks natukene suurem. jah, äh, rääkis raportöör uutest äh, pädevustest komisjonile, kuid need on pädevused, mis tulevad Lissaboni lepingust ehk teisisõnu Lissaboni komitoloogia komitee menetlus, millest äh, ka meie ettepanekus räägitakse ja lisaks sellele on ette delegeeritud õigusaktide võimalikkus ja meie tahaksime ära kasutada praeguseid äh, IKT spetsiifi äh, äh, spetse selleks näiteks poliitikate ellurakendamisel ja ka avalike hangete puhul. me tahame koostööd teha Euroopa standardiorganisatsioonidega, kuid määruses on täpselt ka see ära selgitatud, me tahame ära kasutada praeguseid IKT standardeid. loomulikult, kui on teatud äh, turvaklauslid täidetud ja teatavad kriteeriumid äh, täidetud. see osa on väga oluline, sellepärast et mõnikord võib tekkida siin teatavat segadust sellega, et me oleme justkui andnud Euroopa standardiorganisatsioonidele mingisuguse pädevused konkreetses vallas aga samas IKT valdkonnas kasutame ära juba praeguseid eh, mandaate, uut mandaati välja ei anna. seega ESO-dele mandaadi andmine jääb eh, nii, nagu see praegu on, mitte ükski teine organisatsioon ei saa õigust Euroopa standardite väljaarendamiseks, see on väga oluline element, sellepärast et mulle tundus, et sellega seoses võib tekkida teatavaid eh, arusaamatusi. VKE-d ja huvigruppide kaasamine, see on ähm, siis, nagu ma ütlesin, väga oluline selleks, et see süsteem oleks natukene kaasavam ja VKE-d, tarbijad, ähm, keskkonnaorganisatsioonid ja ühiskonnaorganisatsioonid on pandud siis kõik ühe äh, õigusliku raamistiku sisse. näiteks esindatuspoliitikate äh, väljakujundamise hetkel, aga ka teistel tasanditel Euroopa Euroopas peaks siis äh, kaasama kõik need äh, huvigrupid, see on ka määruses kirjas. siseriiklikul tasandil me rõhume ka sellesama põhimõtte ülevõtmisele, kuid seda me ei saa panna määrusesse ja sellepärast on see teatises. teatises on äh, ühe sammuna, mida soovitame liikmesriikidel teha, just nimelt see, et et huvigrupid oleks ka siseriiklikul tasandil kaasatud lisaks sellele äh, äh, räägime ka harmoniseeritud rahastamiskriteeriumitest äh, VKE-dele ja huvigruppidele. seni ei ole olnud selliseid harmoniseeritud kriteeriume ja seega on see uus asi, et rahastatakse siis kõiki harmoniseeritud kriteeriumite alusel ja lisaks sellele me tahaksime et äh, ESO-d oleks ka rohkem esindatud ja võtaks endale suurema vastutuse kanda. Äh, nimelt siis see, et meie ettepanek üritab olla väga kaasav, on minu jaoks väga oluline. nüüd äh, Euroopa standardiorganisatsioonide või ESO-de positsioon. CEN, CENELETS on jätkuvalt siis monopolid Euroopa standardite loomisel ja sellepärast me arvame, et Euroopa äh, standardikomitee ja Euroopa äh, elektritehnika standardikomitee on teinud väga head tööd ja seni on see nii-öelda eristaatuse süsteem toiminud väga hästi komisjoni ja nende eraorganisatsioonide vahel. kuid me tahaksime, et ähm, oleks võib-olla natukene selgem see, mis hetkeks äh, nad peavad oma töö meile esitama ja rahastamine peaks olema ka tulemuspõhine me ei taha muidugi kuidagi e- e- e- Euroopa standardiorganite struktuure hakata muutma, kuid me siiski tahaksime, et nende töö oleks võib-olla natukene tõhusam. seda saaks teha võib-olla läbi raampartnerluskokkuleppe, kus praegu siis, praegune on parandamisele ja kui uus finantsmäärus vastu võetakse järgmisel aastal, siis rakendame ka juba seda uut partnerluskokkulepet ESA-dega ja võtame arvesse siis uue finantsmääruse sisu. oleme toonud sisse ka teatavate eesmärkide seadmise, ühesõnaga teatavate sihtide paikapanemine, me tahame tõusust suurendada viiekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja kui uus finantsmäärus on paigas ja uus äh, raampartnerluskokkulepe. on tulemas ka mõned lihtsustamise elemendid. näiteks äh, baassummade väljamaksmisest. Äh, need tulevad meie uues raampartnerluskokkuleppes sisse vastavalt sellele, mis on kirjas finantsmääruses. loodetavasti selle saab ära teha juba järgmisel aastal ja lisaks sellele aruandlust üritame ka läbipaistvamaks muuta, sealhulgas osalus siseriiklikul tasandil. nii et üritame ESO-dele anda võib-olla natukene suurema rolli, kuid samas paluksime siis, et nad oma menetlusprotsesse natukene kiirendaksid, ilma seadmata ohtu standardite kvaliteeti. aga uue partnerlusraamkokkuleppe läbirääkimise läbi tahame sisse tuua mõningast lihtsustamist, mida kindlasti standardiorganid kõrgelt hindaksid. lisaks sellele, nagu ma aru saan, on olnud probleeme ajakavaga. tundub, et justkui meie ajastus ei ole väga hästi tasakaalus, kuid ma räägiksin sellest nüüd natukene lähemalt Püütikohver palus luupi. ma ei näe lugeda slaidilt. kõneleja ütleb, et ta loeb need ette. Ehm, määruse eelnõu artiklis seitse punkt kolm on ettepanek, et ESO-d ühe kuu jooksul vastaksid nendele välja pangutud mandaadile ja siis on komisjonil omakorda kolm kuud aega nendele leping esitada ja seega ühelt poolt ESO jaoks on siis see süsteem natukene lihtsam, kuid lä-, kuivõrd läbi konsultatsiooni ja koordineerimisprotsessi on nad juba seotud tulevikumandaadiga selle töökava väljapakkumisel, seega neid ei üllata see, mis ilmselt tuleb, sest nad on algusest peale kaasatud ja nad on prioriteetide väljakujundamisesse kaasatud ja sellepärast me ütlesime, sellepärast me mõtlesime, et võib-olla ühest kuust piisaks sellele, et organid saaksid vastata, sest nad teavad tegelikult seda asja juba ette, kuid me oleme nendega algusest peale koostööd teinud. kolm kuud siis komisjonile ja sealt edasi üsna mitu sammu, mis tuleb usaldusväärse finantsjuhtimise huvides läbi viia kõigepealt me peame hindama seda, nende ettepanekuid, äh, et kui sobivad nad on, milline on see kvaliteet, kvaliteet, äh, milline on nende eelarve ja kui kulutõhus see kõik on. et teisisõnu tuleb läbida üsna mitu sammu. loomulikult äh, võiks võib-olla lepinguid natukene täpsustada seda lepingu vormi, kuid äh, me lihtsalt ei ütle jah või ei ühele või teisele projektile, üsna mitu sammu tuleb läbi viia. nüüd IKT äh, spetsif-, spetsifikaat, see on äh, uuendus, teatises on selle kohta seletus olemas, jällegi äh, kuivõrd me julgustame koostööd äh, Euroopa standardiorganite ja välismaiste standardiorganite vahel ühtsete standardite väljakujundamiseks, kuid, kuid samas meil on juba ülemaailmsed IKT äh, standardid ja need on koostalitusvõimele olulised, nii nagu ütles härra Kirk ka, tahaksime me anda võimalus kõigil tunnustada juba see, praegu välja võetud IKT standardeid, välja töötatud IKT standardeid. kuid loomulikult pärast äh, huvipoolte äh, platvormiga konsulteerimist, mis peaks kokku tulema järgmisel aastal, aastal kaks tuhat kaksteist sõltub teatavatest tingimu-, tingimustest. me ei kasuta neid praeguseid IKT standardeid kindlasti nendes valdkondades, kus Euroopa standard on juba välja kujutatud, kujundatud. me kasutame neid ainult siis nendes valdkondades, kus Euroopa standard on aegunud või ei ole neid ähm, ajakohastatud või üldse vastu võetudki ja lisaks sellele oleme sisse toonud üsna mitu kvaliteedikriteeriumi. kõige, kõige tähtsam võib-olla need Frandi reeglid, mis on öö, äh, äh, horisontaalse koostöö kokkulepete äh, pakkumissuunised ja kõik need IKT standardid peavad vastama öö, avatuse, konsensuse ja läbipaistvuse nõuetele, nii nagu need on kirjas WTO eeskirjades. nüüd veel lõpetuseks räägiksin sellest, kui oluline on see, et see määrus vastu võetaks. me tahaksime, et see võetaks vastu nii kiiresti kui võimalik ja et see jõustuks nii kiiresti kui võimalik, võib-olla juba aastal kaks tuhat kolmteist, esimesel jaanuaril raportöör ka rääkis, selles on oluline ühisturule, digitaalagendale, VKE-de poliitikatele, novaatorluse ja teadus, innovatsiooni ja teadustegevuse vahel on ka ju selge link, see on oluline ning see aitaks meil vastu seista ka ühiskonnas esinevate probleemidele nende standarditega seoses. ja juba aastal kaks tuhat kolmteist käivitame me nende äh, sisse toodud muutuste osas ka eh, nii-öelda sõltumatu uuringu. suur aitäh selle informatsiooni eest ja sõna on nüüd härra Buržinal. suur aitäh! olen väga rahul härra Kerki resolutsiooni eelnõuga ning äh, saan toetada tema poolt öeldut. see on tegelikult seesama, mida äh, mõned liikmesriigid on väljendanud nõukogu läbirääkimiste käigus. kui ei ole just mingisuguseid äh, seda mõjutavaid tingimusi. ütleksin midagi muudatusettepanekute viis, kuus ja kaheksa kohta. muudatusettepanekud üheksateist, kakskümmend ja kakskümmend kaks on nendest muudatusettepanekutest mõjutatud väljend IKT standardimine on asendatud sõnadega tehnilised spetsifikatsioonid, tehnilised kirjeldused, ma ei tea, kas põhjendus selleks muudatuseks on piisav, sest et öeldakse, et standardid põhinevad regionaalsetel standarditel ja ei sõltu tööstussektorist. aga ma arvan, et me ei saa sellega täiesti nõus olla võivad olla äh, sektoraalsed äh, standardid, läbiräägitud standardid. oleme üritanud eristada Euroopa Liidu standardeid nendest, mis on välja arendatud väljaspool Euroopa Liitu äh, Fore konsortsia poolt aga üldiselt olen ma raportiga nõus ja aitäh selle eest, et lubasite mul kõneleda. aitäh, härra Pütikhofer, palun. suur aitäh, härra esimees. teeksin ettepaneku, et alustuseks äh, võiksime me luua standardi fondi suurusele äh, Äh, PowerPointi ettekannetes, sest äh, on täiesti naeruväärne, kui me peame vaatama stand-, slaide, aga ei ole võimelised sealt midagi välja lugema. aga kolm asja, mida tahaksin öelda. esiteks tahtsin tänada raportööri selle intensiivse töö eest, mida ta on teinud selle raportiga eriti mis puudutab FKE-d ja ühiskonna huvitatud osapoolte kaasamise kohta, kuigi mul tekib küsimus, kas me ei peaks mitte rääkima nende sätete tugevamaks muutmisest. oleme siin parlamendis juba arutanud kas äh, FKE standardi organisatsioonid äh, ja teised äh, osapooli esindavad organisatsioonid, kas neil ei oleks võimalust anda hääletusõigust? seda ei ole siin määruses tehtud, aga see kindlasti tugevdaks nende rolli. härra Kirk, ma arvan, et teie sõnastus muudatusettepanekus kaheksateist tegelikult vähendab FKE-de rolle ja tarbijaorganisatsioonidele öelda, aga ehk saame sellest rääkida kahepoolselt. ja siis äh, nende standardite kaasamine, mille on loonud Fora ja konsort ja see on üks äh, suuri selle paketi eesmärke pean ütlema, et äh, need reservatsioonid, mida te olete äh, jõuliselt väljendanud, mis on seotud Fora ja konsortiga, ei ole sellised reservatsioonid, mida mina võiksin jagada. ma arvan, et mis puudutab äh, pakkumist, siis peaks neid äh, Äh, standardeid äh, samuti saama kasutada suunistena ja ma arvan, et see, mida te ütlete üheksandas ja kümnendas, tegelikult blokeerib seda protsessi, nii et see on, siin on veel üks teema, millest me rääkida saame. Teil on täitsa õigus, kui te ütlete, et see regulatsioon äh, muudustab õiguslikku raamistikku standardimisele teenuste sektoris, sektoris, sektoris aga ma arvan, et me peame siin siiski olema ettevaatlikud, pidades silmas FKE-sid. sest nii, nagu mina asjast aru saan, on liikmesriikidel päris suur mure, et äh, siin kiiresti asjade reguleerimine äh, saab FKE-dele ohuks, nii et ma arvan, et me peaksime käituma ettevaatlikult. aitäh, härra Pütikohver! Teie olete, te ei olnud siin eile, kui äh, presentatsiooni fond oli veel väiksemal, aga teie kommentaar on kindlasti asjakohane ja ma arvan, et me tõesti peaksime ütlema siia kutsutud kõnelejatele, et äh, nende fondid peavad olema vähemalt teatud suurusega seda on lihtne unustada, aga peab siiski meeles pidama, et nad on siin seina peal olevatel ekraanidel, nii et äh, need praktilised soovitused kindlasti oleksid kasulikud. härra Odi, palun. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, kuivõrd juba siin räägitakse tähemärgi suurusest, peaks minu meelest kõik need lühendid ja akronüümid ära kaotama. sellepärast, et muidu ausalt öeldes ei saa möödaga mütsi aru nendest asjadest. aga nüüd eh, see, mida ütles eh, härra Pütikofer VKE-de kohta, ma olen teiega nõus ja tõesti, ma ei saa aru eh, nendest muudatusettepanekutest, millest räägiti. lisaks kaheksateistkümnendale veel neljas ja üheksateist, kus mulle tundub, et VKE-de osalus on jäänud kuidagi varju, mulle tundub, et komisjoni esialgne tekst oli parem sellepärast et siin rõhutatakse sellele, et VKE-d osalus oleks tagatud, me ju teame selle, et äh, nad, et nendel on äh, vähem äh, võimalusi oma rahalisi võimalusi kui suurtel ettevõtetel ja ometigi me ju teame seda, et VKE-de sektor on see, kus, kus kasvupotentsiaal on kõige suurem. ja järgmine märkus puudutab tööstuslikke aspekte, mulle tundub, et äh, tööstus äh, äh, ei ole piisavalt kaetud, ma saan aru, et teil on sektoripõhiline lähenemine, kuid samas lisas kolm, kus on ära määratletud Euroopa huvipooled, siin me näeme, et tarbijaorganisatsioonid on ära toodud, keskkonnaorganisatsioonid on ära toodud, kodanikuühiskonnad ja VKE-d, kuid samas tööstus on jäänud välja. kas me ei peaks äh, siiski mõtlema ka sellele, et äh, meie tööstuse konkurentsivõime ju ometigi ka sellest äh, standardimisest on ju otseselt mõju, mõjutatud. nüüd need osapooled, kui ma õigesti aru sain, on, äh, tuleb välistada igasugune huvide konflikt tööstuse, kaubanduse ja ma ei, ja turustamisorganisatsioonide vahel. nüüd Euroopa organisatsioonid, millel ei teki konflikti tööstusega, kaubandusega, siis on tegemist ju poliitiliste organisatsioonidega. mulle tundub, et kõik need organisatsioonid, millega me oleme tuttavad, esindavad äh, vähemalt ühte nendest kategooriatest ja seega ma ei saa tegelikult väga hästi aru, kuidas see asi peaks siis välja nägema ja eriti, kui on tegemist mõne Euroopa ähm, tööstuspõhise organisatsiooniga. Danke sehr. Frage möchte die Kommission? suur aitäh. komisjon, kas te sooviksite vastata nendele küsimustele? võib-olla alustaksin nendest viimastest elementidest, millele rääk-, millest rääkis härra Oudi, need on lihtsalt selgitused. Need äh, huvi, huvitatud osapooled, need on organisatsioonid, kes saavad äh, raha Euroopa Komisjonist äh, oma tegevuseks äh, standardimise valdkonnas me oleme loonud nimekirja nendest nimekirjadest, kes äh, esindavad kas siis VKE-de või teiste huvisid ja kes saavad äh, toetust komisjonis tööstusorganisatsioonid kui sellised ei saa meilt äh, rahalist toetust ja sellepärast ei ole tööstussektor siin ära toodud kolmandas lisas. kui me vaatame määruse teksti, siis sealt tuleb välja, et eh, seda nelja tüüpi, neid nelja tüüpi organisatsiooni me saame siis rahastada, kes eh, esinevad siis kas laiemaid ühiskondlikke huvi, huve või VKD huve ja sellepärast, et ei ole, ei ole tööstus eh, neljandas lisas sees. loomulikult kogu standardimise protsessi keskmes on Euroopa tööstussektor nemad neid äh, Euroopa standardeid äh, välja kujundavad ja on meie jaoks loomulikult äh, väga oluline partner, ega me ei saagi standardimisalast tööd ilma tööstuseta teha ja seega me praegust süsteemi kuidagi ei muuda just sellepärast ja, ja see on põhimõttelise tähtsusega küsimus, sellepärast et ainult nii me jõuame nende standarditeni, mida ka turg tunnustab need on standardid, mille, mis, milles on kokku lepitud konsensuse alusel, ma tahtsin seda natukene selgitada. ja suur tänu selle toetuse eest, mida näitasite üles äh, äh, lähenemise osas, mille komisjon võtnud VKE-de osas. Äh, jah, tõesti, meie sõnastus on natukene jõulisem äh, Euroopa standardiorganite osas, sellepärast et nende, et VKE-de osalus peab olema meie meelest tagatud, nagu meie versioonis on öeldud. see oli siis meie esialgne ettepanek ja oleme nõus, nii nagu ka teie, härra Oodi ja härra Pütikofer olite, et see sõnastus peaks jääma. vaatame, mis siis välja tuleb, kas menetlusprotsessi läbi, aga täiesti selge on see, et meie toetaksime siis pigem sellist sõnastust ja, ja see peaks väga selgelt ka näitama seda, et me pöörame eritähelepanu VKE-dele. Teil on täiesti õigus, need arutelud keskenduvad nüüd ilmselt edasi selle määruse kõige uue, nendele uuendu-, uuendavatele osadele, IKT spetsifikatsioonid, teenuste osa, teenuste osas seda rõhutasid paljud, nii raportöör kui härra Pütikohver me ei ole siin kindlasti midagi uut äh, välja leiutanud teenustele äh, või toodetele, menetlus jääb täpselt selleks samaks. Äh, standardite väljaarendamine rajaneb ka tulevikus turuvajadustele, aluseks on samad menetlused, konsensus tuleb saavutada ja mitte kunagi ei teki meil üldse võimalusi välja, peale suruda midagi turule või teenuste turule täpsemalt. me ei saa suruda peale asju, mida üle ei võeta turul. ja sellepärast olemegi nii määruses kui ka teatises rohkem tähelepanu pööranud just nendele aspektidele ja oleme olnud nii ettevaatlikud, nii nagu paljud kõnelejad ütlesid teenuste osas. nüüd IKT osas see jah, on meie ettepaneku võib-olla keskmes. kui me tõesti tahame käia kaasas tehnoloogiliste arengutega, siis äh, me peame äh, rütmi kiirend-, tempot tõstma ja komisjon ei tahaks selles valdkonnas pidevalt äh, standardeid juurde luua, kuivõrd need tegelikult läbi Flora konsortsia on juba paigas meil on ju lisades kvaliteedikriteeriumite all kirjas väga selged äh, kriteeriumid ja see peaks äh, garanteerima äh, teatud standardi nii IKT spetsifikatsioonides ja teiseks on siis kokku tulemas see platvorm, kus kõik IKT Äh, valdkonna huvigrupid on koos, äh, Euroopa standardiorganid, Flore konsortsia ja nii edasi. aga mitte need ettevõtted ise loomulikult. sellepärast, et me tahaksime siiski konkurentsireeglitest kinni pidada õigu- ähm,, äh, intellektuaalse omandiõigusi kaitsta, nii et IKT osas on muutused tulemas suured. ja komisjon kõigele lisaks teeb ettepaneku võta otsus IKT spetsifikatsioone tunnustada, see annab meile võimaluse IKT spetsifikatsiooni kasutada ära meie poliitikate elluviimiseks, näiteks nagu ähm, e-valitsus e, e-teenused, need kõik on äh, väga olulised äh, äh, komisjoni poliitikate rakendamisel sellega ma võib-olla lõpetaksin, härra esimees. see oleks minu poolt äh, kõik praegu siis äh, esialgseks aruteluks, suur tänu. Ganz herzlichen Dank. Äh, Frage an den Berichterstatter, Herr Girek. suur aitäh, härra Girek, härra raportöör, kas te sooviksite veel kord sõna võtta? aitäh tahaksin lihtsalt reageerida kahele punktile. esiteks äh, kirjelduste ja standardite definitsioon, ma arvan, et äh, see peab olema väga selge vastavalt ESO standarditele, sest et ma saan aru, et äh, see ongi see, mis eristab kirjeldusi ja standardeid. ma arvan, et ma olen nõus härra Tšesinaga selles küsimuses, mis puudutab FKE-sid, siis ütlen järgnevat. jah, loomulikult peame me tooma nad äh, standardimise ning kirjelduste loomise protsessi, aga arvestades teatavat, teatavaid majanduslikke reegleid seetõttu ma ütlen äh, ka sõna muudatusettepanekus kaheksateist kaasa aitama ja see on äh, midagi, mille, see on midagi, mille tagamine on äh, üsna erinev, sest et sõna tagama tähendab, et me maksame nende osaluse eest. ma ei tea, kas standardiorganisatsioonid on tegelikult valmis ka arved kinni maksma selle eest, et FKE-d oleksid kaasatud. aga muidu olen ma nõus kõnelejatega, kes ütlesid, et me peame rõhutama seda, kuivõrd olulised on FKE-d ja peame kindlasti aitama kaasa nende rollile eh, standardite ning tehniliste kirjelduste loomisel. suur aitäh! härra Kirek eh, suur aitäh kolleegidele, kes sõna võtsid ja komisjonile, sellega oleme me jõudnud selle päevakorrapunktiga ühele poole. muudatusettepanekute tähtaeg on kaheteistkümnes jaanuar. mingeid vastuväiteid ei ole, sellega oleme selle päevakorrapunktiga ühel pool. nüüd teeme viieminutilise pausi ja siis kell kümme alustame hääletusega. aga peame ootama, kuni kõik kohale jõuavad, sest et me oleme päevakorda pannud, et hääletamine hakkab kell kümme okei okay.. mu daamid ja härrad, jätkame siis. ma ei tea, miks, aga täna on siin vähem saadikuid. võib-olla on põhjuseks need suurepärased nädal, läheneb nädala lõpp <laughs> aga sellele vaatamata me alustame. ma loodan, et pärastlõunal keegi ikka on kohal siin sest meil on eesistuja esindaja siia kutsutud ja ei ole sugugi kena, kui ma siia üksi jään koos eesistujaga. võib-olla on võimalik tulla siiski, nii et alustame. kõigepealt Leena Kolarska-Bobinska raport. ma pean vabandama, et tema ise ei ole kohal, tal on pereprobleeme ega saanud tulla. nii et me võime alustada, kui teile sobib nii, laseme, hakkame pihta. palun kõik eh, hääletuskaardid välja võtta, elektrooniliselt alustame. kompromiss number üks. jah, kena algus küll uh, ma palun pisut kannatust, minu kolleegil ei ole hääletuskaarti. palun, tema hääletab kätt tõstes ja ma vabandan, minu viga vist oli see okei <laughs> okay., also es fehlt. väga kena, üks kaart on meil siis puudu. võib-olla see asi nii dramaatiline ei olegi. Claude, kas sul ka ei ole kaarti? jah, meie seast on ka üks, kellel ei ole kaarti ECR-is on üks ilma kaardita, rohelistes on ka üks üle rohelise juhiloata ehk kaardita. ja kas veel mõni äh, fraktsioon on nõrgemas koosseisus? ei, teistel on kõik korras. nii et kompromiss A, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, otsustatud, C poolt vastu, erapooletud, vastu võetud D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis tuleme üheksanda juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt või langeb ära? ei, neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist langeb ära, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis kõik jälle kaob ära, kakskümmend kuus on järgmine, õige, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kolmkümmend neli poolt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 kontrollime üle, seda ma kartsingi. jah, juba näis üsna alastamatu. nii, kolmkümmend kaheksa kontrollimine algas. ei alanud veel. minu masin ei tööta. veel kord minu masin ei tööta, siiski, siiski nii, hääletus lõppes. tagasi lükatud. nii, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kogu hääletus elektrooniliselt. hääletus algas rahvaparteil on jälle üks liiga palju, üks üle, kaks on üle, kaks on üle Rahvaparteil. nii, hääletus lõppes. nii, õnnitlused. pluss üks ja pluss kaks nii, üks oli poolt, üks vastu, kaks häält tulevad juurde kas see on kirja pandud, ma tänan selle abi eest ja nüüd on meil Norbert Glante ähm, raport, aga paraku ta on haige, äh, nii et soovime talle paranemist. ja kõike head nii ainult üks hääletus on, meil on kompromisstekst, kes on selle poolt, palun. kes on vastu? erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. elektrooniline hääletus algas. kas jälle on liiga palju? kõik on korras. hääletus lõppes. nelikümmend kaks poolt pluss veel kaks juurde, nii et nelikümmend neli häält poolt. nii et gigantne häälteenamus, kena kingitus jõulupuu all kolleegile, galantele. nii et sellega on asja korras, hääletusega oleme ühele poole jõudnud, mõlemaga ja nüüd saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, kui teie olete sellega nõus ja see on see kuulus energiakasutuse efektiivsus, energiatõhusus, Claude Turmes saab sõna. Teil kõigil on arvatavasti dokument olemas, kas te olete kõik paketis kätte saanud? see on muudatusettepanekute pakett. nii enamikel peab see nüüd olema. kui te seda üksi tassida ei jõua, siis sekretäriaat tuleb teile appi ja nüüd saame alustada. Claude, kas sina tahad algust teha? kõigepealt eh, Charles Chichester minutiks. ma tänan. enne kui Claude alustab, kas ma tohin tõstatada küsimuse ajakava kohta sellel teemal? ma arvan, et te juba ütlesite et niivõrd palju on tulnud muudatusettepanekuid ja ma loodan, et me ei hakka nüüd kiirustama. oleks parem, kui tähtaegu pikendataks, selle asemel, et nüüd kiirustama kukkuda. see on tohutu suur ülesanne raportööril ja varuraportööridel see materjal läbi töötada ja tegemist on tähtsa õigusaktiga, nii et ma usun, et me saame ajakava osas ka paindlikkust üles näidata okei okay., Claude is the next. Claude on järgmine siis. So dear colleagues, I, I will uh... kallid kolleegid, ma teen sissejuhatuseks väga lühidalt, kõigepealt äh, menetlus. jah, loomulikult on väljakutseks kaheksasada pluss muudatusettepanekut läbi töötada, aga tänu äh, meie sekretariaadi personalile, fraktsiooni personalile ja variraportööride pühendumusele äh, me oleme terve rea variraportööride kohtumisi ja läbirääkimisi korraldanud ja täna pärastlõunal on meil kolmas kohtumine ning loomulikult meil on ka terve pärastlõuna, et veenduda, kas me oleme ikka äh, ajakavast kinni pidanud ja kas on võimalik kõik nii teha, nagu me oleme kavandatud ja kas jaanuari lõpus on selline pinda sondeeriv hääletus äh, korraldada saab näha, igatahes ma arutan selle täna pärastlõunal variraportööridega läbi. et te saaksite aimu asjast, pärast täna pärastlõunast kohtumist oleme me juba käsitlenud mm, nii mitusada muudatusettepanekut läbi. seal koondasime tähelepanu nendele artiklitele, kus meil on sada viiskümmend pluss muudatusettepanekud, nii et eh, siis, kui hääletuseks läheb, eh, siis hakkame hääletama nii, et meil on palju kompromisse juba olemas ja üksikuid muudatusettepanekuid palju ei jää läbi hääletada, selline on menetlus. nüüd sisu juurde tulles, võib-olla põgusalt sellest, miks me nüüd äh, siin tüütame ennast ja ka valitsusi ja ettevõtjaid Euroopa Liidus selle uue õigusaktiga. aga sellepärast, et tegemist on tähtsa sammuga Euroopa Liidu jaoks, tuleb olla tõhusam. ja ma toon välja kolm näidet. Euroopa Liidu majandus ja meie maksebilanss ettevõtluses aastal kaks tuhat üheksa oli järgmine. meil oli väike puudujääk nii umbes neli miljardit. aastal kaks tuhat kümme meil oli pisuke positiivne ülejääk kümme miljardit ja miks ma sellest räägin, lihtsalt, et teile anda äh, taustteavet. igal aastal me kulutame umbes nelisada miljardit selleks, et osta naftat ja gaasi sisse, mis tähendab, et Venemaa, Norra, Saudi Araabia ja Katar rikastuvad meie arvelt. ja e, me saaksime hoopis e, luua riikidel rahaliste vahendite fondid selle asemel, et kulutada seda raha ja see see väärtused rohelisest majandust Euroopast teistele majandustele üle kanda. ja see kahekümneprotsendiline eesmärk ongi selleks, et seda jõukuse ülekannet vähendada neljasaja miljardi võrra, eh, viiskümmend miljardit aastas siis või rohkem ja sellega me loome investeeringuid Euroopasse, teate iga investeering tähendab ka potentsiaalseid töökohti ja energiasse investeerimine tähendab töökohti koha peal. see tähendab seda, et renoveeritakse ehitisi ja siin sellisel juhul meil ei ole vaja konkureerida Hiina majandusega, see on kohalik majandus, kes sellega tegeleb ja väga palju tehnoloogiaid selles vallas eh, töötatakse välja just nimelt Euroopas ja eh, energiaseadmed ja need lamed teleka ekraanid on jälle midagi, mida me sisse toome aga igatahes selles valdkonnas me saame Euroopas väärtust juurde luua. teine teema on samuti väga tähtis, nimelt kon-, Euroopa energiaintensiivsete eh, tööstuse konkurentsivõime, VKE-de konkurentsivõime, mida me üritame selle direktiiviga saavutada? me üritame vähendada eh, energiakulusid VKE-dele, kuidas seda teha, mahtusid saab vähendada ja aidata investeerida energiasektorisse, suurendada energiakasutuse efektiivsust tootmisprotsessides. aga on veel üks nähtus, millest tuleb hästi aru saada ja see on järgmine. me oleme loonud liberaliseeritud elektriturud ja nendel turgudel on hind marginaalne, see eh, kõige kallim eh, elektrijaama käitamine on võetud äh, aluseks ja kui me tahame olla tõhusamad elektrikasutuses, siis me peame nõudmise viima öö, äh, uutele alustele, mis tähendab seda, et energiahind Madridis, Leipzigis, Amsterdamis ja Peri-, Pariisis on võib hakata langema spot-turgudel ja spot-turud on just need, kus energiat, intensiivsed tööstused energiat omale varuvad ja ostavad. ja veel üks asi, mul on küsimus komisjonile. kui me direktiivi hakkame põhjalikult käsitlema, siis mõistame, et mitteenergia kasutamine on sihtmärkidest ja mudelitest välja jäänud ja kas mul on õigus, kui ma väidan, et süsi, kivisüsi, mida kasutatakse terasetööstuses ja rauatööstuses näiteks ahjudes, on ka siin kajastamata ja mitmesugustel keemiaprotsessides kasutatavad kütused, nafta ei ole ka arvesse läinud kas äkki komisjon selgitas meile lähemalt, milline mõju on sellel, et välja on jäänud mitte energia kasutus, non-energy use direktiivist ja nüüd energianappus ja vaesus. volinik Oettinger tutvustas meile möödunud nädalal teekaarti. mis sõnum sellel on? me võtame mm, eh, taastuvenergiaallikat ja vähendame sütt ja söe ja tuumaenergia kasutust, aga see tähendab seda, et eh, kulud hakkavad kasvama, sest vanad elektrijaamad on vaja asendada. ja samuti ülekandevõrgud asendada, mis tähendab seda, et kulud Euroopa Liidu leibkondadele hakkavad ka kasvama, kui energiakulud kasvavad. nii et selline õigusakt, nagu meil siin ees on, aitab eriti neid leibkondi Euroopas, kes on praegu vaesed, kellel on energianappus käes. nii et ma arvan, et see dokument on väga hea ka selle eesmärgi täitmiseks. Äh, suur tänu äh, ma teeksin ühe märkuse veel menetluse osas, et äh, ei läheks seg-, segaseks see asi raportöör ja variraportöörid äh, on äh, meie tööle väga palju kaasa aidanud, nimelt äh, nad üritavad kogu sellest muudatusettepanekute tulvas siis kompromissid välja selgitada, aga kalendrit ei pane nemad paika, see on meie komisjoni otsus, juhatus otsustada, praegu ei ole see kalender otseselt veel paigas, kuid kõik on palunud äh, et me peaksime selle asjaga nii kiiresti kui võimalik ühele poole saama. ja kui võimalik, siis veel Taani eesistumise ajal. ja seega on tehtudki see ettepanek, et peaks paari nädalaga, paari nädala võrra muutma seda hääletust, ma arvan, et see ei ole väga suur probleem, aga peame sellele asjale uuesti pilgu heitma jaanuaris sõnasoovijaid on palju. ja hakakem pihta ja kõigepealt saavad sõna siis variraportöörid. härra Piiber. suur tänu, härra esimees. investeeringud energiatõhususse on loomulikult olnud äh, väga teretulnud, kõik on sellega ilmselt nõus, äh, keskkonnakaalutlustel, äh, raha kokkuhoiu mõttes me tahame ju oma energiakasutust, energiatarbimist vähendada ja härra Turmes on seda ka väga selgelt välja öelnud. kahjuks aga ei olnud, ei rääkinud ta midagi muudatusettepanekutest, tegelikult me peaksime täna rääkima just ju muudatusettepanekutest, see on ka päevakorras kirjas oma eesmärkides me oleme kõik ilmselt ühel nõul, aga meil on väga palju erinevaid mõtteid selle kohta, kuidas need, äh, kuidas neid eesmärke saavutada. mõned äh, sammud äh, me oleme juba astunud üheskoos artikkel kaks ja artikkel kümme, need on siis rahastamisvõimalused, sooja tootmine, soojaenergia taastootmine, ka selles osas on kokkulepe saavutatud, aga me oleme endiselt äh, väga erinevatel seisukohtadel üldiselt. minu meelest äh, raportöör keskendub liiga palju detailidele. meie oleksime huvitatud Euroopa tasandil siiski märksa üldisemast dokumendist ja siis peaksid ettevõtlussektor ja liikmesriigid äh, eesmärgid saavutama paindliku süsteemi all, nii nagu nad kõige sobivamaks peavad Need kompromissid, härra Turmes, ei ole kahjuks õiged kompromissid. Te räägite siin äh, mingitest arvnäitajatest kümme protsenti ja kakskümmend protsenti, aga tegelikult äh, suu-, painutate neid oma eesmärkide täitmiseks äh, ja olete samas üle vaadanud teistest asjadest ja mulle tundub, et mitte mingisugust äh, Äh, arengut, nagu nende kompromissettepanekutega pole tekkinud, isegi lisatõkkeid on takistatud, lõikes kolm näiteks on nüüd järsku sees selline sõnastus, et et aastaks äh, kaks tuhat viiskümmend peaks kaheksakümne protsendi võrra olema tõhusam soojustamine äh, hoonetes, kallid kolleegid, kaheksakümmend protsenti, härra Turmas, teil oli hiljuti sünnipäev, palju õnne sünnipäevaks! aga kui ma nüüd õigesti arvutasin, siis aastaks kaks tuhat viiskümmend olete teie üheksakümmend üks, mina muuseas kaheksakümmend üheksa, te olete küll natukene rohkem vormis mees kui mina, aga sellegipoolest. suhteliselt vanad inimesed juba. ja, ja oma äh, kõrges eas me ilmselt aastal kaks tuhat viiskümmend kahjatseme seda, mida me täna siin teeme. sellepärast, et turud oleksid selle asjaga niikuinii äh, hakkama saanud äh, ilma meie abita. tegelikult me ei peaks seadma eesmärke nii kaugesse tulevikku. Äh, aasta kaks tuhat kakskümmend on see, kuhu me peaksime mingisuguseid eesmärke seadma. kaks tuhat, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks eesmärgide seadmine on täielik öö, ulme. nüüd keskkonnakomisjonis on, on läinud läbi juba hääletus äh, heitkogustega kauplemise süsteemi osas, me peaksime sellele natukene rohkem mõt-, mõtlema. nimelt äh, räägitakse sellest, et sertifikaadid on liiga odavad. ja, ja samas ei ole arvestatud sellega, et on majanduskriis, miks peaks karistama ettevõtteid, sellepärast et, äh, et ajad on, on rasked. ausalt öeldes need on kõik ettepanekud, mis mind äh, jahmatavad äh, ja mulle tundub, et me peaksime siiski näpud eemale hoidma ETS süsteemist. komisjon on öelnud, et igasuguseid muudatusi, välja pakutud muudatusi ETS süsteemi on väga raske hinnata ja seega peaks sõnastus olema siin väga selge ja kuivõrd me juba muudatusettepanekutest oleks pidanud rääkima, räägiksin täpsemalt lõikest kolmkümmend, see kahekümne protsendi eesmärk seda Rahvapartei äh, jah, tunnustab siduva eesmärgina, kuid me tahaksime siiski teatavat paindlikkust liikmesriikide jaoks. energia tootlikkus foriks, e-, e-, näiteks, aga ka samas äh, paindlikkus äh, sektorite kaupa ja meie peame selle paindlikkuse Eh, võimaldama tööstusele ja liikmesriikidele. seda eesmärgi kui sellist me ei ole seadnud küsimärgi alla, vaid seda, kuidas seda saavutada. et kui palju me jätame vaba liikumisruumi. nüüd lõige neli. Äh, äh, avaliku sektori omanduses olevad hooned, äh, kahekümne protsendi eesmärk samuti renoveerimise osas, utoopiliseks peavad seda mitmed liikmesriigid, aga on teisi, kes ütlevad, et me oleme sellest juba äh, ettegi jõudnud, ähm, aga väga paljudele asjale tuleb ähm, mõelda, kes neid hooneid rendivad, kes sellest kõige rohkem hakkab raha teenima sellest renoveerimisprotsessist ja nii edasi. kui me ütleme, et Euroopa Liidus peaks aastaks kaks tuhat kaheksateist olema kõige energia mm, kindlamad nii-öelda hooned ja peaksid vastama kõige kaasaegsematele energiastandarditele, siis mulle tundub, et kõik kohalikud omavalitsused ja äh, keskriiklikud ähm, hooned peaksid hakkama kolima, äh, ma ei tea, kuhugi Brüsselisse võib-olla, sellepärast et nende hooned lihtsalt ei vastaks nõuetele, nii et äh, jäägem siiski reaalsuse piiridesse lisaks sellele peaks suuremat paindlikkust üles näitama selles osas, mida liikmesriigid üldse saavad teha avalikus sektoris. meie peamine eesmärk peaks olema jah, kakskümmend protsenti, kui liikmesriigid suudavad tõestada, et nad on selle eesmärgi täitmisele lähedal, siis me peaksime üles näitama siiski äh, hoonete äh, renoveerimise osas teatavat paindlikkust. nüüd äh, lõige viis, avalikud hanked Te ütlesite, et energiatõhusus on niisama oluline kui need hanked ise. minu küsimus on see aga, et kuidas seda õigustada. kas me seal hakkame seadma mingisuguseid kvoote siis, et näiteks, et kas äh, selle hinnakriteeriumile lisaks peaksid tulema ka näiteks soolise võrdõiguslikkuse küsimused või mis iganes? minu meelest see oleks küll ebaõiglane meie linnade ja omavalitsuste jaoks. mis sealt siis edasi saab, kui, kui me juba sellise asja läbi peaksime laskma? niisiis, et jah. meie vaatevinklist vaadates ei ole see, mis viiendas on kirjas, vastuvõetav. nüüd lõige kuus Äh, jah, me oleme nõus äh, sellega, et ähm, kokkuhoiumäär peaks olema üks koma viis protsenti põhimõtteliselt, kuid äh, ei peaks küll kõiki liikmesriike ühe vitsaga lööma, sellepärast et meil on vaja paindlikkust, me peame toetama neid, kes tahavad oma jõujaamade tõhusust suurendada või, või transpordis kokkuhoidu, energiasäästlikkust toetada ja lisameetmeid peaks toetama näiteks kui ühe elektrimasina vahetad äh, säästlikuma vastu, seda tuleb tunnustada. härra Turmes tahab need äh, äh, vahepealsed meetmed täiesti eemaldada, neid vahepealseid mõõdikuid ja standardeid ta ei taha, ta tahab neid ainult väga-väga kitsastes tingimustes lubada kuid samas nõuab siis äh, elektriseadmete äh, energiatõhususe hindamist äh, selliste nišitoodete peal. näiteks kui teil on vana külmik ja vahetate selle välja AA pluss energiamärgistusega külmiku vastu, siis enamus inimesi oleks ju nõus sellega, et see on tark ja energiasäästlik samm, aga härra Turmes arvab, et äh, sellisteks sammudeks saab lubeda, lubada ainult selliseid äh, külmikuvahetusi näiteks, kus väga madala energiatõhususega C-klassi äh, külmik vahetatakse AA plussi vastu. miks, ma ei tea. see piirab oluliselt liikmesriikide võimalusi midagi astuda. ja viimane punkt Äh, bürokraatia koorma suurendamine. võtame sellesama külmiku näite. kui ma panen oma vana külmiku keldrisse äh, omale nii-öelda õllekülmkapiks, siis seda ka ei peeta äh, kokkuhoiu. aga mis, mis see kellegi asi on, kui minu isa oma õllesid tahab öö, vanas külmikus keldris hoida? minu meelest see lisa siin on küll natukene liiga ettekirjutav. nii et kolleegid, vaadake ja lugege seda. energiatõhusus, jah, me tahame siduvaid eesmärke aga me tahaksime, et oleks ka kokkulepe meil selles osas, kuidas neid eesmärke saavutada ja, ja jääme siiski mõistlikuks. komisjonil peab olema õigus sekkuda selleks, et liikmesriigid uuesti rajale suunata kuid Euroopa peaks siiski keskenduma ainult eesmärkide ja üldsuuniste seadmisele ja hoiaksime palju jama kokku, kui me natukene vähem detailsemaks selle seadusandluse teeksime. suur tänu, järgmisena annaksin sõna härra, proua Tomsonile. suur tänu, suur tänu, kallid kolleegid, kõikide muudatusettepanekute eest, neid on väga palju, nagu kol-, Claude Turmes ütles, üle tuhande kaheksasaja muudatusettepaneku kokku. ja kümnendale lõikele ainuüksi kolmsada muudatusettepanekut nii et te olete raportöörile, tema meeskonnale ja komisjon, komisjoni personalile ka andnud töö esiette, aga nagu on äh, kõigile siis selge, töö on küll raske, aga üritame jõuda kokkulepetele, nii et ma tahaksin sama, tänada kolleegi ja Claude'i selle suurepärase töö eest, mida ta on juba <laughs> tänaseks ära teinud. me oleme rääkinud äh, tööstusesindajate, ametiühingutega, ettevõtjatega ja teiste kolleegidega ITRE komisjonis mõistagi. ja vähemalt sotsialistide fraktsiooni äh, seisukohtadest on mõned asjad jäänud siiski komisjoni ettepanekust välja, aga enne kui ma selle juurde lähen, ütleksime midagi härra Piiperile selle pikaajalise perspektiivi osas. minul on küll väga hea meel, et on seatud nii kauged eesmärgid, näiteks nagu aastaks kaks tuhat viiskümmend. sellepärast, et selle direktiivi puhul nagu ka teiste direktiivide puhul ei saa lubada sedasama Äh, mis on meid viinud sellesse kriisi, et me äh, lööme direktiive ainult tänaseks päevaks, nii et suur tänu, härra Turmes, sellest, et te seadete, seate eesmärgid nii kaugele. mida meil on vaja? meil on vaja seda, et eesmärgid oleksid siduvad. loomulikult, vaja on paindlikkust kuid kahekümne protsendil energiatõhususe eesmärk ei ole ju mitte midagi uut. see on juba kokku lepitud ka nõukogus juba siis, kui äh, proua Merkel oli nõukogu eesistuja, tema otsustas, et kahekümneprotsendiline energiatõhusus tuleb saavutada. me arutasime detsembris kaks tuhat kaheksa siin Euroopa Parlamendis taastuvate energiate direktiivi läbi, äh, kus on kirjas täpselt seesama kahekümne protsendine eesmärk, siin ei ole mitte midagi rääkida Äh, probleem on aga selles, et me olime nii lahked liikmesriikide suhtes ja ei, ei öelnud, et tegemist on siduvate eesmärkidega ja mida tegid selle peale liikmesriigid, mitte midagi. ja sellepärast tuleb nüüd äh, neile öelda, et loomulikult need peavad olema siduvad, need eesmärgid. sellepärast, et muidu me saadame väga halva signaali välja ja miks me peaksime sa-, saatma üldse parema signaali välja? Merkel ütles, et see on sõnum tööstusele, kes üldse hakkab investeerima millessegi, mis ei ole kohustuslik. E, ma kuulsin siin paar päeva tagasi, et pensionifond vähemalt minu koduriigis e, upuvad rahasse ja ei tea, mis selle rahaga ette võtta, kuhu seda investeerida. E, võiksid näiteks investeerida energiatõhususse, kuid ilma mitte mingisuguste garantiideta, ilma mingisuguse siduva kohustuseta nad loomulikult seda ei tee Äh, see on tähtis ja oluline on ka see, et liikmesriigid mõistaksid, äh, millised on äh, rahalised võimalused. me peaksime toetama selliseid turge, mis toetaksid lõigete neli ja viis ellurakendamist. nii et liikmesriigid peaks olema natukene rohkem kursis rahaliste instrumentidega. sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni jaoks meie meelest on eh, nii-öelda energiavaesus eh, väga oluline teema ja koolitus. me ei saa kõiki neid suurepäraseid töökohti ju luua eh, meie regioonides, mida see direktiiv ette näeb, enne kui me oleme käivitanud Euroopas vastavasisulise koolitusprogrammi, meil lihtsalt praegu ei ole inimesi, kes neid töökohti võiksid täita lõiked kuus ja kaksteist ütlevad väga selgelt, et siseriiklike energiatõhususkavade osa peaks olema ka sotsiaalne äh, mõõde, minu meelest seda peaks natukene siin täpsustama ja paremini esile tooma teised variraportöörid muidugi tunnevad äh, natukene rohkem äh, muret paindlikkuse pärast äh, valitsusorganitele ja ettevõtlustele, mitte energiavaesuse vastu. aga energiavaesuse vastu võib võidelda ka nende nii-öelda nutikate mõõdikutega, aga need võib-olla ei olegi nii nutikad. mulle meeldivad need tarbijad, kes reageerivad kiiresti innovaatilistele ideedele kuid alati ei ole see võimalik ja me seega peaksime toetama mõõdikutele üleminekut, intelligentsematele mõõdikutele üleminekut. see aitab energiat kulutada ajal, kui energia on kõige odavam. kahe tuhande kuuendal aastal kutsuti mind äh, Sofiasse ühele taastuva energia konverentsile, selle äh, korraldas Friedi Herberti äh, sihtasutus, käisin seal ja sõin lõunat ka ja Sofia direktori direktor ütles, et ma olen nii väsinud, ma ei saanud sõba silmale. ja ma küsisin, miks ja ta ütles sellepärast, et Äh, pärast keskööd on äh, Bulgaarias elektrienergia odavam ja sellepärast vaesed inimesed nagu mina näiteks, üksik ema, äh, teen süüa ja pesen pesu pärast keskööd ja sellepärast ma ei saa magada. see ei ole ju samas väga nutikas, et energiat kulutatakse rohkem siis ajal, kui see on odavam. niimoodi me ju energiavaesuse probleemi ei lahenda ja vaet-, vaeste inimeste juurdepääsu energiale ka nii ei paranda. meil on vaja uut energiatõhususe direktiivi mitte sellepärast, et selle direktiivi enda pärast, vaid sellepärast, et seda on vaja. ja see aitab kulusid äh, kokku hoida. ja loomulikult on see oluline Taani eesistumise ajal äh, vastu võtta. energiatõhusus on ka Taanile kui eesistujariigile üks prioriteet, mitte sellepärast, et meil on häid kogemusi energia kokkuhoiu valdkonnas Taanis, vaid ka teistel põhjustel. seitsmekümnendate aastate lõpus Äh, ülemaailmse naftakriisi puhul reageeris kaks riiki, Brasiilia lõi äh, oma biokütuste süsteemi ja Taani reageeris, luues äh, Taani soojustuskava, mille peamine eesmärk oli energia kokkuhoidmine ja kolmekümne aasta jooksul ei ole elektrienergia tarbimine Taanis suurenenud tänu sellele kavale. me tahaksime seda kogemust jagada ka teistega ja ma arvan, et äh, Taani näitest on nii mõndagi õppida. aga muidugi, igal aastal panime me kakssada miljardit äh, äh, eurot Putini taskutesse. viiskümmend protsenti meie energiast tuleb mujalt, viiskümmend protsenti sellest omakorda Venemaalt ja see läheb kõik Putini taskutesse raha, mille oleks võinud kokku hoida ja investeerida kohalikesse äh, tööd, töökohtadesse Euroopas, nii nagu Claude ka ütles. me peaksime vältima kõike ei ole võimalik Hiinas toota, Euroopa majasid ei saa soojustada Hiinas. aga muudatusettepanekuid oleme siis esitanud teisigi, aga, aga räägin nendest võib-olla täpsemalt variraportööride kohtumisel. suur tänu! suur tänu! ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Vicky Ford. suur tänu! ja suur tänu raportöörile ja tema personalile, kelle ees on tohutu töökuhi, neid muudatusettepanekuid on nii palju, nendest läbi, neid läbi töötada äh, ja kuivõrd nad on ka väga erinevad, äh, on väga raske ja kuivõrd on käes jõuluaeg, tõin ma teile Strasbourgist jõuluturult väikese kingituse, Claude. Äh, see peaks meid kõiki mööda joont panema käima, see väike kingitus. härra Turus ütleb, et ta pole õrna aimugi, mis seal on. ei kuule, mida ütleb härra Turmes proua Ford jätkab, äh, jah, muudatusettepanekuid on väga palju, aga seda sellepärast, et teema on tähtis ja liikmesriikide jaoks, nüüd näete, jah. härra Turmas ütleb, et selle joonlauaga saab äh, mõõta siis, kas me oleme jõudnud kahekümne protsendile lähemale või ei. proua Ford jätkab samal ajal kui meie äh, selle asjaga tegeleme, on ka nõukogu oma alternatiive arutamas ja nagu ma enne ütlesin, varasematel aruteludel, et mina tahaksin, et parlament nõukoguga läbirääkimistele läheks ühtse positsiooniga, sellepärast et lõppkokkuvõttes on liikmesriigid need, kes peavad need äh, kokkuhoiuplaanid äh, ja energiatõhususe kavad ellu viima. ja me kindlasti tahame energiatarbimist äh, vähendada nii, et see oleks taskukohane kõikidele meie, meie ettevõtlusele ja kodanikele ja väga paljud nendest muudatusettepanekutest, mille meie oleme esitanud, keskenduvad sellele, et kõige energ-, kõige rohkem energiat kokku hoidvad meetmed tuleksid sisse kõige varem, need peavad tõusma prioriteetideks liikmesriikides ja mul on väga hea meel, et väga paljud toetavad neid, seda lähenemist, eriti mis puudutab äh, äh, artiklit kümmet ja ma tahaksin seda, et pöörataks tähelepanu tarbijatele, jah, eh, nii-öelda energiavaesus on oluline küsimus, aga õiglus on ka väga tähtis, need inimesed, eh, kes ehm, nendest eh, energiatõhususe ehm, toetavatest nendest kasu saavad, on ka need inimesed, kes tegelikult on investeerinud energia kokkuhoidu. aga nüüd minu meelest väga paljusid asju ei pea üldse panema hääletusele. keegi siin ütles, et äh, mõned nendest kompromissettepanekutest on võib-olla natukene lahjad selles mõttes, et nad ei võta kokku kõiki erinevaid muudatusettepanekuid. ja mõned, mõnede puhul me peaksime nad läbi hääletama, et näha, kuhu enamus koondub. ma toetan seda lähenemist, et liikmesriikidel oleks paindlikkus nende meetmete rakendamisel. näiteks nagu äh, kolme protsendi eesmärk avaliku sektori hoonete puhul. ma näiteks olen äh, võtnud ühendust pooltega oma kohalike omavalitsuste äh, ka, et küsida, kui, kas nad peaksid seda lihtsaks saavutada, osad arvavad, et jah, teised aga, et ei aga nad suunavad siiski oma vahendeid nendesse valdkondades, kus tulu on kõige suurem. lisaks sellele olen muudatusettepanekuid esitanud ka energiaauditi osas, ma olen seda ajaperioodi laiendanud ettevõtete jaoks, nende ettevõtete jaoks, ju kes praegu väga palju energiat tarbivad, on niikuinii vaatavad oma energiaarveid neil on vaja lihtsalt aega, et mitte auditeid koostada, vaid selleks, et auditi tulemusi rakendada või ellu viia nii et selles osas on mul vist palju mõtteid olnud. väga palju on vasturääkimisi tekitanud lõige kolm. ja lahku on läinud arvamused selle kohta, kas me räägime kokkuhoiust või tõhususest või mm, energiamahukusest. ja ma saan täiesti aru seda, mida ütlevad ettevõtlusringkonnad, et äh, kui me tahame oma tootlikkust tõsta, siis me ei, siis me ei saa ju ometigi oma energia äh, Äh, arveid kokku hoida ja komisjoniga läbi rääkides on mulle tulnud äh, pähe, et miks me ei võiks äh, saavutada teistsuguse kompromissi, et võib-olla saavutada eramajade ja büroohoonete puhul suurem kokkuhoid ja see on, sinna läheb ju umbes veerand meie energiatarbimisest. aga tööstussektori puhul keskenduksime intensiivsusele. see on see valdkond, kus võib-olla energiamahukuse vähendamine oleks oluline, mitte lihtsalt tarbimise vähendamine. nii et võib-olla me saaksime sellest vasturääkimisest niimoodi mööda minna. ütleme, et vaatame oma majanduse kahte erinevat osad, ma tean, et see on väga raske ja ma tean, et härra Turmas tahab meid äh, joont mööda käima panna ja saavutada kakskümmend protsenti. ja veel üks äh, probleem, äh, mõjuanalüüsid. Euroopa Parlament äh, härra Chichesteri juhtimisel viis läbi just nimelt mõjuanalüüsi alase uuringud, et milline nende, kuidas on mõjuanalüüs selliste sammude puhul, kus tehakse muudatus ja minu meelest kõikide nende puhul tuleks mõjuanalüüs läbi viia, eriti siis, kui meil, kui meie seas on juba selgus, et, et, et meid ei rahulda need muudatused, näiteks IMCO-s juba mootorrataste puhul on teatavad elemendid, mis on muudatusettepanekutes esitatud, läbinud juba sõltumatu maja analüüsi ja miks me ei võiks teha seda ka siin? vaatame, mis on teksti põhiosa ja kus muudatusettepanekud osaliselt muudavad lähenemist Mm, need võiksid minna sinna esimees, sinna parlamendi uude osakonda, mis, mis avatakse nimelt parlamendis esimesel jaanuaril, alustab tööd ähm, mõjuanalüüsi osakond, miks mitte nemad ei võiks seda teha. nii et äh, minu meelest edusammud on, on märgatavad ja ootan edasist. mis Hall? proua Hall, palun. aitäh paar punkti eh, vastuseks sellele, mida ütles just Vicky Ford. mõjuhinnangu osas ma arvan, et eh, kõigepealt peame me ära otsustama, mis on tekst ITRE komisjonis, selleni jõuan hetke pärast, Äh, nüüd, mis puudutab nõukogu tegevust, siis ma arvan, et oluline on meeles pidada, et meie oleme parlament, nemad on nõukogu ja see ongi kolmepoolsete läbirääkimiste eesmärk. ja ma arvan, et meil ei ole mõtet teha nõukogu tööd nende ees hetkel ära. selle aeg saabub hiljem. Äh, mulle valmistas pettum-, valmistasid pettumust kommentaarid äh, Äh, mis tehti variraportööride töö ja ajagraafiku kohta. ma arvan, et töö on olnud väga süstemaatiline, hästi kavandatud ja kuni me äh, niimoodi ka jätkame, peaks me ajagraafiku osas ka olema järje peal. ja ma arvan, et on oluline et parlamendiliikmetele ei äh, jäeta siin mingit kõhklusruumi, sest et see ei tule meie kavandamisele ka kasuks. me istume siin kõik äh, paar päeva enne jõule ja see on tõend sellest, et me võtame oma tööd tõsiselt ja niimoodi peakski olema. ma arvan, et äh, väl-, väide, et me ei taha siin terve hunniku äh, muudatusettepanekutega tegeleda, see on ju solvav, varjuraportöörid on täiesti valmis tegema tööd selle nimel, et saavutada hea kompromisstekst ja jätkame seda tööd ka. ma arvan, et Äh, me peaksime olema äh, ausad, kui meil ei ole poliitilist äh, kokkulepet, siis ütleme, et jah, me jääme siin erimeelsustele, aga me ei saa siin kujutada ette, et me ei ole teinud piisavalt tööd selleks, et saavutada kompromissmuudatusettepanekut, nii et paluksin, et kõik kolleegid jätkaksid tegevust nii, nagu me seda teinud oleme, tehes siin tõsist tööd, kulutades aega, mida on vaja kulutada ja ma arvan, et härra esimees, te kindlasti olete nõus, et parlamendisaadikutena on meil ka kohustus seda teha Eh, hetke eh, selleks, et rääkida, miks meil selline direktiiv üldse on. kui me siin nende detailide vastuoludesse kinni jääme, siis on kerge seda unustada. kõige olulisem põhjus selleks on endiselt asjaolu, et me peame võitlema kliimamuutustega, nii nagu meie riigijuhid kõik nõustusid aastal kaks tuhat seitse ja ma arvan, et eh, nendele inimestele, kes sellesse negatiivselt suhtuvad, oluline oleks meeles pidada, et selle eesmärgiks on võidelda kliimamuutustega ja Äh, olge ausad ja öelge äh, siis välja, et te ei usu, et kliimamuutused eksisteerivad ja siis on see meile kõigile selge, selle asemel, et hakata siin väitlema mingi direktiivi detaili vastu. hetkel aga me loomulikult ei ole nii mures kliimamuutuste pärast, kui mures me oleme majandusolukorra pärast Euroopas. seetõttu on oluline meeles pidada ka seda, et see direktiiv suurendab SKT-d ja see tähendab ka seda, et kakssada miljardit eurot aastas kulutatakse, vähem kulutatakse energiale ja see on äärmiselt oluline majanduse tervise jaoks tervikuna. ma ei ole ka nõus selle kommentaariga, mis siin just tehti, et me kuidagi saaksime sellega lihtsamini edasi minna, kui tööstusel oleks energia intensiivsuse eesmärk, mitte energiasäästu eesmärk Äh, kuulamised, kuulamine, mis meil siin parlamendis just oli, oli selle koha pealt väga informatiivne ja näitas, et äh, majanduslanguse käigus on ettevõtetel raskem saavutada energiaintensiivsuse eesmärke kui enda energiasäästu eesmärke, nii et me ei aita sellega oma tööstust. ja lõppkokkuvõttes äh, need numbrid ka ei klapi. kui me oleme kõik nõustunud, et aastaks kaks tuhat kakskümmend saavutame kakskümmend protsenti, ja kui me seda ei saavuta, siis me äh, seamegi omaenda eesmärgid ohtu, äh, pannes tööstusele energiaintensiivsuse eesmärgid. mis puudutab äh, paindlikkust, siis ma arvan, paindlikkust, siis ma arvan, et paindlikkus on oluline ja siin on terve rida argumente, muudatusettepanekuid, kus me saame asju parandada, sest hetkel teeme me tõesti kahekümne seitsmes liikmesriigis asju täiesti erinevalt keeruline on äh, leida teksti ja komisjon ei ole suutnud ka seda väga edukalt teha, mis kõik erinevad tingimused äh, hõlmab. ja mis puudutab seda üks koma viis protsenti äh, energiatarne kohustust, siis ma arvan, et oluline on tagada, et artikkel kuus üheksa näeks ette ka teisi mooduseid, kuidas sedasama summat saavutada. ja mis puudutab ametivõime ja kolmeprotsendist aasta eesmärki siis ma arvan, et see äh, ruumi argument ei ole just kõige parem lähenemine ja me ehk peaksime vaatama, kas äh, riigiasutustel on võimalik teatud protsent energiasäästu saavutada aastas. Äh, ma tervitan neid arv-, muudatusettepanekuid, mis meil seal tuhande kaheksasaja hulgas on, mis nõuavad riiklikke siduvaid eesmärke ja ma arvan, et sellest on ka kasu, sest et võimalus, et me võimaldame liikmesriikidele suuremat paindlikkust äh, ajada asju nii, nagu nemad seda teevad. Äh, see säilib, kui me anname liikmesriikidele võimaluse seada sisse riiklikud eesmärgid. me saame niimoodi lahti äh, osast sellest ärritavast, ärritavatest detailidest, mis siin on. sellega siinkohal olen kolleegidega nõus. peamine on eesmärgi eesmärgid, direktiivi eesmärgid saavutada. nii et ma arvan, et siduvad eesmärgid ja paindlikkus siin, see on samm edasi. nüüd riigihanked, ma arvan, et äh, siin me oleme et veidi kummalises kohas, sest et äh, täna ilmselt annab komisjon välja riigihangete direktiivi, nii et ma arvan, et äh, me peame olema ettevaatlikud selles osas, et see, mida me teeme siin see, äh, riigihangete osas, läheb kokku sellega, mis on riigihangete direktiivis. aga nüüd äh, võttes sammu tagasi, siis saame endale meenutada, miks riigihanked on olulised. Need äh, stimuleerivad äh, energiatõhusate toodete turgu, see vähendab nende hinda ning põhimõtteliselt äh, säästab ta toote eluajal ka maksumaksja raha, nii et ja ma arvan, et see on oluline, kui me mainime riigihangete direktiivi. ja lõpetuseks Eh, paar sõna selle mõtte kohta, et meil peaks olema teekaart aastaks eh, kaks tuhat viiskümmend ja et eh, aastaks kaks tuhat viiskümmend peaks kaheksakümmend protsenti meie hoonetest vastama energiatõhususe standarditele. ma ei ole nõus selle mõttega, et see on kuidagi naljakas ja kummaline, sest et me kõik oleme selleks ajaks surnud. ma arvan, et äärmiselt oluline on see, et see, mida me teeme täna, et sel-, siin ka me mõistame, kuhu me tulevikus liikuma peame. ja me ei saa seda küll kõike kohe teha, aga kui me äh, hakkame mõistma seda, et me peame tegema äh, äh, selle tohutu dekarboniseerimise aastaks kaks tuhat viiskümmend, siis see annab meile aimu selle kohta, mida me peame tegema praegu Äh, ja meie ehk ei ole elus, aga meie lapsed ja lapselapsed on siis elus ja ma tahaksin mõelda, et nemad saavad elada hoonetes, mis ei raiska energiat, nii nagu energiat täna raisatakse, aitäh. aitäh, härra Vidal Kodras, palun. <laughs> aitäh Äh, olles kuulanud ära kõik sõnavõtud, siis äh, arvan ma, et kõik me oleme seisukohal, et on aeg saavutada pragmaatiline lähenemine antud diskussioonile. sest äh, me kõik teame, et see, et meil oleks üleüldine siduv eesmärk, on nõukogu jaoks selline punane joon, nii et tundub, et produktiivsem oleks keskenduda meetmetele. ning äh, peame üritama sisse seda parimad võimalikud meetmed, võimaldades loomulikult äh, liikmesriikidele vajalikku paindlikkust, millega nad saavad oma riiklike kavadega näidata, et äh, teised meetmed on samuti võimalikud selleks, et nad oma riiklikud eesmärgid saavutaksid nüüd konkreetsemad kommentaarid. mis puudutab artiklit kolm, siis tahaksin siin pakkuda välja kompromissi. võib-olla kui me säilitame artikli sellisena, nagu ta on praegu, nii nagu komisjon on ta ette pannud, ja siis ehk saame siia lisada osa, mis ütleb, et mis puudutab energiaintensiivseid sektoreid, siis peaks liikmesriikidel olema äh, energiaintensiivsuse eesmärk vastavalt SKT-le. ma arvan, et niimoodi saaks äh, hästi saavutada kompromissi. niimoodi me säilitame riiklikud eesmärgid, äh, äh, mis puudutab üleüldist energiatarbimise vähenemist samas, aga ei kahjusta me neid sektoreid, mis on eriti tundlikud energia hinna suhtes. mis puudutab artiklit kuus, siis äh, siin on mul kaks lühikest kommentaari. esiteks äh, usun endiselt, et me peaksime prioritiseerima äh, siin artiklis paindlikkust, ehk siis et liikmesriikidel oleks võimalus võtta vastu otsus, et teised meetmed on sama head selleks, et saavutada riiklikud energiatõhususe eesmärgid, kasutades ära artiklit kuus üheksa. ma ei näe, miks äh, siin peaks olema ühtne äh, raporteerimiskohustus komisjonile, nii nagu hetkel artiklis on. me ei peaks äh, tekitame olukorda, kus need raporteerimiskohustused direktiivis kattuvad, seetõttu teen ettepaneku, et me teeme igasugused muud meetmed vastavalt artikli üheksateist, mis puudutab raporteerimiskohustust, kus kõik liikmesriigid esitavad komisjonile äh, oma riiklikud energiatõhususe kavad ja siis äh, sellest piisaks, nii et me ei hakka, hakkaks seda kohustust äh, kordama. teiseks mitmed liikmed on esitanud meetmeid, mis võimaldaksid tarbijate aktiivset osalust energiatõhususe saavutamisel. selleks, et ähm, seda võimaldada, teen ettepaneku artikkel kuus kahe kohta, et seal oleks järgnev. liikmesriigid väljendavad äh, seda, kui palju on iga kohustatud osakoole puhul saavutatud lõppkasutaja sääste kõikides äh, peamistes äh, energiatarbimistes. see äh, oleks kaasavam ning annab liikmesriikidele endiselt võimaluse prioritiseerida kas primaarseid sääste või lõplikke energiasääste. mis puudutab CHP-d artiklis kümme, siis olen täitsa rahul eh, nende võimalike kompromisside eelnõudega, mida me hetkel uurime, aga teeksin siinkohal ka siiski paar lühikest kommentaarida. Eh, mõnedes eh, lõigetes endiselt mainitakse vahendite koondamist ja jagamist ning meenutaksin äh, raportöörile ja varjeraportöörile, sest et see on väga piiratud kontseptsioon. ja me peaksime võtma kaasavama ning äh, üldisema lähenemise. me peaksime ütlema, et lihtsalt soo-, soojendamine ja jahutamine, mitte piirkonnapõhine soojendamine ja jahutamine, seetõttu me kaotaksime, kaasaksime siia igasuguse kaastootmise, koostootmise, mitte ainult äh, piirkonna oma ja seetõttu see on minu jaoks oluline. teiseks äh, olen märganud, et äh, raportöör on pakkunud välja uue lisa kaheksa A, millega suunata komisjon aastaks kaks tuhat kaks, kolmteist oma delegeeritud õigusaktina kulude-tulude analüüsi ja toetan seda, et kulude-tulude analüüs on aluseks igasugusele kohustuslikule koostootmise meetmele, aga ma kahtlustan, kas äh, direktiiv on äh, õige koht, kus detailselt selle kulutulude analüüsi tulemused välja tuua. ma arvan, et me peaksime ära ootama äh, millega komisjon välja tuleb, mis puudutab delegeeritud õigusakti. artiklid neli ja viis, siin on üks punkt, mida tervitaksin antud diskussioonis. see on asjaolu, et peale ehituste renoveerimise saavad liikmesriigid võtta tarvitusele alternatiivseid meetmeid, mis vähendaksid energiatarbimist kolme protsendi võrra iga aasta. loomulikult võime me siin arutada, kas kolm protsenti on liiga palju või mitte, aga põhimõtet tuleb tervitada, sest äh, on tekkinud teatud segadus äh, asjaoluga, et äh, hoone energiatõhusust on võimalik saavutada ainult renoveerimisega. samas kui on ka teisi võimalikke äh, Äh, vahendeid, millega saavutada energiatõhusust, mis võiksid parandada hoone energiatõhusust, äh, ilma et tuleks läbi viia mingisuguseid laialdasi renoveerimisi. ja lõpetuseks äh, lühike kommentaar artikli kaheksa kohta, mis puudutab tarku mõõdikuid. ma arvan, et me peaksime veidi rohkem mõtlema selle üle, kuidas kui kulukad need meetmed saavad olema. ja seetõttu olen esitanud muudatusettepaneku, mille on kaasa allkirjastanud ka mitmed eh, kolleegid, mis eh, tekitab kohustuse sellisteks mõõdi-, mõõdikuteks, kui see on eh, tehniliselt mõistlik ja kulutõhus investori jaoks. nii et ma arvan, et meil on siin olnud väga konstruktiivsed ja koostöövalmid diskussioonid ja kindlasti on selle tagajärjeks ka viljakas lõpptulemus, aitäh! kolleeg Kirek. härra Kirek, palun. suur aitäh. mul on sellest diskussioonist tekkinud segased tunded. mulle jääb mulje, et mõnikord kolleegid ei tea hästi, millest nad räägivad. kui äh, vaadata siduvaid eesmärke, siis räägime siin umbes kahekümnest protsendist, aga mitte kakskümmend protsenti vähenemist kasutamises vaid, vaid kahekümne protsendine tõhususe suurenemine. mis on tõhusus ja kuidas me seda mõõdame? ma arvan, et seda peab mõõtma erinevalt eh, ehitussektoris, eh, energiasektoris, tööstussektoris, eriti mis puudutab näiteks terasetööstust, seda peaks arvutama nii, nagu seda tehakse teadusmaailmas, ehk siis protsendina. aga riigiti allkirjastasid poliitilise eesmärgi valitsused kakskümmend protsenti suurem energiatõhusus seda peaks äh, arutama eri, erinevusena kasutuses, nii nagu on selle mõõtnud Eurostat ja selle peab jagama äh, sisenemise aasta SKT-ga ehk mis on siis aasta tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa ja siis kaks tuhat kakskümmend selle peab jagama siis äh, selle sisendi aasta äh, SKT-ga ja siis tooma sisse protsendi, nii et siis me näeme, mis on tegelik tõhusus. ehk siis minu küsimus härra Tormesele on järgnev. pean tunnistama, et äh, mulle ei meeldi härra Tormese muudatusettepanek. Äh, et see peaks tähendama vähenemist kasutuses. olen nõus siin härra Piiperiga, et me ei saa saavutada mingit tõhusust kasutuses, kui me ei äh, investeeri energiatõhususe suurenemise, et miks, ehk siis minu küsimus härra Turmesele on järgnev. kas te suudate endale ette kujutada Euroopa Liidu liikmesriiki, mis suurendab energiatõhusust äh, rohkem kui kakskümmend protsenti tänasest aastani kaks tuhat kakskümmend ja siis samal alajal äh, suurendab oma energiakasutust. sest Euroopa Liidus on erinevad riigid, mõned on väga arenenud, mõned vähem arenenud, äh, need peavad veel arenema ja äh, sellega käib kaasas ka energiakasutus. samal ajal aga on võimalik nendes riikides tohutult suurendada ka tõhusust on teisi mooduseid, kuidas energiatõhusust arvutada, aga kui me vaatame seda energiatõhususe definitsiooni eh, ja tuvast paneme selle paika kohe algusse, siis on meil võimalik vältida väga palju segadust. proua Merkis, palun. aitäh, siin on lihtsalt paar punkti, mida sooviksin eh, rõhutada siin direktiivis direktiivi rakendusala, mida on juba korduvalt äh, käsitletud. Äh, ja mul on tunne ja seda on ka paljud, see tunne on ka paljudel kolleegidel, et antud ajal on oluline, et me laiendaksime seda rakendust mitte ainult äh, avalikele hoonetele, vaid ka teistele sektoritele ja eriti just nendele inimestele, kes on kõige tundlikumas positsioonis üürimissektoril, kes üürivad oma elamist ja tahavad talvel olla ka soojas. ja kui me kaitseme neid sellega, et laiendame rakendusala, teeme, teeme neile äh,, aitame kaasa majandusele, sest edendame investeeringuid ja samas äh, saavutame ka eesmärgid, mis senini ei ole olnud siduvad, aga peaksid olema siduvad. aga mul on tunne, et me saavutame siin ainult äh, ühe või teise äh, kui liikmesriigid ei taha toetada neid siduvaid eesmärke, siis loomulikult me peame olema siin äh, rohkem ette kirjutama, aga lõppkokkuvõttes ma loodan, et me näitame üles paindlikkust selles osas, kuidas rakendada energiatõhususmeetmeid, sest kõik liikmesriigid on erinevad ja peaksime üritama vältida liikmesriikidele väga rangelt ettekirjutamist selle koha pealt, kuidas neid meetmeid rakendada. jah, siduvad eesmärgid, jah, Äh, kõige parem võimalik tõhu, energiatõhusus, aga jätame siiski liikmesriikidele teatud manööverdamisruumi. ja üks teema, mis on mulle väga südamelähedane, on see, et keskeldume tihtipeale suurtele lahendustele, aga pöörame veidi tähelepanu ka väiksematele lahendustele ja energia tõhususele eh, mikroenergia tootmise näol eh,, koha peal ja ma, mul endiselt on tunne, et sellel energiavolinikul ei ole piisavalt tähelepanu asjaolule, et eh, paljudest väikestest on võimalik moodustada midagi suurt ja seda me saame eh, muuta selle energiatõhususe direktiiviga. Eh, nõudluse reageering on äärmiselt oluline, kuigi senini ei saa energiatööstus tulla vastu nõudlusele. me peaksime seda struktuuri, energiaturgusid äh, äh, reformima niimoodi, et äh, klientidel on võimalikult suur paindlikkus. ja ma tean, et me peame seda veel arutama raportöör Turmesega, aga aga üks küsimus, mis mul on see, et tarbijad saavad maksta jaehinda, kui nad Äh, pöördub tagasi võrgustiku juurde või vähemalt äh, peaks neid äh, kuidagi tasustama turumudeli järgi selle eest, aga olen jah, valmis selle koha pealt arutama, aitäh. Danke sehr. Vielleicht, vielleicht gestatten Sie mir gerade, weil Frau Mörkis was gesagt hat, dass ich auch nochmal zwei suur aitäh! kuna proua Merkis ütles paari asjale, paari asja, millele ma võiksin veel lisada siis mina ei ole eh, keegi, kes eh, traditsiooniliselt on toetanud siduvaid eesmärke. aga mida rohkem eh, ma kuulan, seda rohkem veendunud ma olen, et ehk tuleks sidu, seada üks siduv eesmärk ja siis saame anda liikmesriikidele võimaluse otsustada, kuidas seda eesmärki saavutada. see, mida ma kuulen volinikult, on see, et liikmesriigid ei, ei ole sellega nõus aga kas meie Euroopa Parlamendina otsustame nii, nagu nõukogu on meil palunud otsustada või me otsustame selle põhjal, mida me arvame. ma arvan, et me peaksime määratlema, milline saab olema meie seisukoht ja kui meie seisukoht äh, on õige, siis me peame sellega läbi suruma. härra Kelly, palun. Uh, ma tänan. härra esimees, kõigepealt ma tänan härra Tormest ja kõiki teisigi sõnavõttude eest siin täna hommikul ma arvan, et kui meil on sihtmärgid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seatud ja ka viiekümnendaks aastaks seatud, siis tuleb neid ka täita, aga kuidas neid täita, see on juba üksikasjade otsustada. aga kindlasti tuleb nad täita ja iga kahe-kolme aasta tagant me peame ka hindama olukorda, vaatama, kuidas me edasi liigume ja vastavad korrektiivid sisse viima. sest vastasel korral me õõnestame kõike seda, mille eest Euroopa Liit seisab ja üritab saavutada ja meil on see kõik olemas ka Lissaboni strateegias. nii et me peame kõike vaatama kompleksselt. ja siin on suured võimalused nüüd äh, tõesti tõhusust äh, suurendada kõikjal majanduses, tõepoolest. see on tõsi, et kui majanduskasv hakkab jälle kiirenema, loodetavasti nii juhtub, siis ka energianõudlus kasvab ja ka see tuleb sisse siia arvutada aga samas, kui meil on sihtmärgid seatud, siis üritagem panna kõik ka neid eesmärke saavutama ning loogem ka turg selleks ning pangem rohkem rõhku teadusuuringutele, et näiteks autod muutuksid tõhusamaks ja kui meil on sihtmärgid autode osas ja kui mm, autod ei kasuta teatud ei täida teatud eesmärke, siis nad peaksid lihtsalt turult kaduma ja niimoodi autotööstus tõesti hakkab välja pakkuma äh, suuremaid ja tõ tõhusamaid aut-, tõhusamaid autosid energiakasutuse poolest. nii et kujundagem turgu. Äh, ja nüüd ehitusse juurde tulles, mul on palju ehitajaid minu valijate hulgas, kes on välja töötanud ja sertifitseerinud väga täielikult energiatõhusad hooned ja neil on lepingud, uskumatu küll, aga Lähis-Idas sõlmitud, kus on äh, ju naftat kuhjaga, mis tähendab seda, et nemad seal näevad, kuivõrd suured väljavaated sellistel lahendustel on. nii et need ehitised, mis ei ole normidele vastavad energia tõusu seisukohast, ei tohikski üldse selliseid rajada ja avaliku sektori hooned, need hooned, mida valitsus kasutab, need normid peavad ennekõike sealgi kohalduma ja kliimamuutuste sõnum on, et energiakasutus peab olema efektiivne ja sellesse hakatakse järk-järgult rohkem uskuma ja üldsus on sellega nõusse jäänud ja nagu härra Turmes ütles, elekter eh, saab olla ja peab olema odavam Eh, tähtis on, et me saavutaksime oma keskalased eesmärgid, oma praktilised eesmärgid, kui, seda enam, kui Euroopa oma majandust edasi arendab. proua Cavallo. Uh, thank you very much, Chair. suur tänu, mina koondaks tähelepanu artiklile kolm. ja ma arvan, et väga tähtis on see, et me mõtleksime oma tarbimiseesmärkide peale, samuti energiamahukuse eesmärkide peale. ja e, kuidas liikmesriigid hakkavad e, neid eesmärke täitma, iga liikmesriik eraldi. E, ja eriti need liikmesriik, kus skp hakkab kahanema, minu oma koduriik. meil on prognoos selline, et skp hakkab kahanema järgmisel kahel ühel-kahel aastal. nii et need lähtejoon on ka väga tähtis asi, mida arvesse võtta ning me peame mõtlema üksikasjade peale, kuidas see kõik kajastub nõudluses liikmesriigiti. ja nüüd teine märkus. proua Fordi ettepanek oli väga sarnane sellega, mida härra Vidal Quadras välja pakkus, nimelt et meil oleks tarbimise eesmärgid majanduse jaoks tervikuna ja tööstus eraldi ja mahukuse eh, sihtmärk eh, tööstussektorile. Eh, aga siin härra Tolmes rääkis, proua Ford rääkis tööstusest tervikuna ja härra Vidal Quadras rääkis mahukusest, siin on igatahes pind kompromissiks olemas. nüüd, mis puudutab ehitiste ja kõigi sektorite peale tööstuse tarbimise standarditest, siin on vaja riigiti asjale läheneda ning mahukuse eesmärk tuleb võtta vaatluse alla ka sektorite lõikes. nii et meil oleks mudel, kus on näha, millised tulemused on saavutatud ja milline on olukord, millised need konkreetsed arvud on. sest me otsustame siin ju tegelikult väga tähtsaid asju praegu asju, mis on tähtsad meie majandusele. nii et võib-olla komisjon tooks ka äh, meile mõned arvud, kuidas need lahendused arvudes võiksid välja näha ja siis oleks meil võimalik kompromissile jõuda selles väga keerulises probleemis, jah. aga reaalsus on ka väga keeruline, lahendus ei saagi sellepärast lihtne olla. Paul Rüübich. Paul Rüübich ma tänan, härra esimees. ma arvan, et just VKE-de jaoks avaneb siin suur võimalus, et kui need eesmärgid tõesti erinevates valdkondades täita õnnestub, siis on see neile kasulik ning tähtis on, et me siin ka e, tegeleksime harimise ja koolitusega ning tähtis on olla tehniliselt valmis kõikides nendeks suurteks väljakutseteks tehnoloogia rindel. artikkel kolm, eh, nendest sihtmärkidest on juba pikalt räägitud, on hea, kui meil on siduvad sihtmärgid, jah, aga ohtu ei ja võib-olla ei tohiks olla niivõrd rõhk sanktsioonidel, kuivõrd stiimulitel, mõõduvõtul, parimate praktikate levitamisel. ja tähtis on ka teha vaheanalüüs edasiliikumisele. ning nüüd see küsimus, et kuidas sihtmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, Äh, äh, äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend kokku viia, et siin mingeid vastuolusid ei tekiks. artikkel kuus, energiakasutuse efektiivsuse siduvad sihtmärgid. lisas viis toodu tekitab tohutult juurde bürokraatiat ja see bürokraatia koorem saab olema väga suur, mina teeksin pigem ettepaneku, et me vaatame selle lisa veel kord põhjalikult läbi ja mõtleme selle peale, kas meil ikka on vaja kõike seda bürokraatiat, mis seal sisaldub. parlament äh, viib läbi ka omapoolse mõjude hinnangu. meil on vaja tagada, et ka, et need definitsioonid, mis meil siin sees on, vastavad reaalsusele. kui me mõtleme näiteks eh, kodumajapidamise riistade kasutamise peale, siis eh, eh, tuleb ikkagi reaaltingimustes energiasäästu taotleda. nii et on vaja vaadata, millised meetmed on juba liikmesriigis olemas, eh, mida tasuks eeskujuks võtta ja millest tasuks rohkem rääkida ja üle võtta. me oleme rääkinud siin arukatest energiaprojektidest, see on väga hea lähenemisviis. ja eh, loomulikult teavitamine. komisjonilt palume ka selle kohta ettepanekuid nüüd eh, sertifikaadid ja nende äravõtmine. mina arvan, et eh, kriisi ajal eh, me peaksime ikkagi hoidma oma tööstust, neil on niigi juba palju probleeme ja pigem looma neile stiimuleid, et nad rohkem teadus-arendustegevust edendaksid ja innovatsiooni taotleksid ja mitte niivõrd sanktsioone. samuti ei tohi neile lisakoormat veeretada. selline oleks õige lähenemisviis. ja lõpetuseks ajaraamidki peaksid olema võimalikult paindlikud. minu arvates ei ole õige see, et eh, hakatakse karistama neid, kes on juba kohustusi võtnud ja nüüd me ütleme, et vaadake see, mida te olete ära teinud, see tegelikult arvesse ei lähe. minu arvates on see vale eeskujulik käitunud peab hästi kohtlema. kallid kolleegid, kell üksteist kolmkümmend tuleb meile esinema eesistuja, aga meil on veel kuus sõnasoovi ja komisjon ja raportöör vaja ära kuulata. nii et kallid kolleegid, palun tehke lühidalt. proua Budimati järgmine. Uh, suur tänu. sissejuhatav märkus on mul järgmine, kuulanud ära, mida kolleegid ütlesid, mina leian, et me kõik oleme nõus selles, et energiatõhusus on väärt asi ja ähm, reaalmajandusele tõuseb sellest suur tulu, eriti VKE-dele on see kasulik, samuti leibkondadele on see kasulik, mis tähendab, kasulik on see kõigile nendele, eh, keda praegune kriis on rängalt tabanud. ma arvan, et me peame oma sihtmärk riigid kogu aeg silma ees hoidma, seda enam, et meil on vaja stimuleerida majanduskasvu Euroopa sees, aga mitte väljaspool Euroopas, näiteks Lähis-Idas, nagu härra Rüübik siin viitas. me kõik mõistame, et energiatõhususe parandamine on raske, sest on vaja teha kohe investeeringuid ette ja tulemused tulevad väga pika aja järel alles. Need tuntavad tulemused annavad oodata ja sellepärast rahastamine on selle direktiivi puhul peatähtis, nii nagu see oli peatähtis ka tea-, taastuvate energiaallikate direktiivi puhul. ja ma arvan, et see viimane on olnud edukas just sellepärast, et seal on ette nähtud need feed-in tariifid me kõik teame, milline olukord praegu on. me teame, et krediite napib, pangad kõhklevad raha laenamast äh, leibkondadele ja reaalmajandusele ja meie arvates on kaks asja võimalik siin ära teha, et olukorda parandada. kõigepealt ma leian, et meil on vaja avaldada survet Euroopa Komisjonile, Euroopa Keskpangale. tähtis on, et Äh, oleks määratletud vähemasti selged suunised, et Euroopa pangad, kes saavad kasu kolmeaastasest äh, rahastamisprogrammist väga madalate intressimääradega, et nad ka annaksid aru, kuidas nad seda saadud raha kasutavad ja kuidas nad seisavad hea selle eest, et et eh, tõesti osa sellest rahast läheb reaalmajandusse likviidselt ja teine asi, mida me saame ära teha ja see on juba kirjas siin ettepaneku projektis, nimelt eh, uus artikkel kaks A eh, sätestab uuete finantseerimismehhanismide loomise, mida hakatakse kasutama energiatõhususe tõstmiseks ja mis peavad tagama, et kõik need poliitikad, mis siin äh, Äh, projektis kirjas on, ka tõesti reaalsuseks muutuksid. nii et energiatõhususe rahastamine on siin sätestatud, äh, aga me ei saavuta oma kaks tuhat kakskümmend eesmärke, kui me ei tegutse sidusalt. Äh, ja kui me see üks koma viis protsenti ei ole piisav sääst iseenesest ja me peame mõtlema ka kaitsetute tarbijate peale. tähtis on, et nemad saaksid prioriteetses korras toetust ja mitte ainult, et nende energiaarve tulevikus ei hakka vähenema, vaid on vaja ka tagada, et nemad ei eh, peaks kandma energiatõhususe tõstmise kulusid, ilma et nad sellest kasu saaksid. me teame, kuivõrd raske on raha leida investeeringuteks eh, energiaefektiivsusesse, aga me teame tegelikult, kuivõrd tasuvaks need investeeringud kujunevad. Um jah, ma palun veel kord, tehke lühedamalt, muidu kõik ei saagi sõna. härra. härra Mešaros jah, sel teemal ei ole üldse lihtne sõna võtta, ma austan väga kõrgelt äh, neid isikuid, kes siin sõna võtsid ja mul oleks suur heameel sellele, kui me siin sünniks tõesti ettepanek, mis on tulevikku suunatud ning tõesti annaks panuse energiakasutuse efektiivsusse. nii et see on tõesti tugev ja ulatuslik. mul on suur hea meel ka, et Taani hakkab sellega tegelema oma tööplaanis ning jah, need investeeringud on suur ja aktuaalne teema. investeeringud energiasektorisse ei ole eh, samas sugugi lihtne eh, kokku leppida hea teksti üle me rääkisime täna siin ehitussektorist ja elamuehitusest. me teame, et seal on võimalik väga palju energiat säästa ja just selles valdkonnas on energiakasutuse efektiivsus väga tähtis ja sellepärast ma tervitan väga, et äh, motiveeritakse neid hiljem liitunuid ka äh, Äh, uusehitiste puhul energiasäästu taotlema. me teame, et siin on väga suured erinevused praegu. Mm, nii õigusaktide vallas kui ka tegeliku olukorra vallas ja peab ütlema, et ehitustööstuses ei ole piisavaid stiimuleid ja me arvame eh, ka, et erinevates liikmesriikides on finantsstiimulid ehitussektori jaoks väga erinevad, nii et sellepärast on meil vaja siin kasutada paremini struktuurifondide raha, et ka tulemused oleksid head ja veel üks asi, mis on öö, eh, ülimalt oluline siin direktiivis, nimelt esimene artikkel, kolmas lõige ja artikkel kuus. Äh, siin nimelt on mõned ettepanekud, mis minu arvates on mõnedele liikmesriikidele üle jõu käivad ma ei ole sugugi kindel, et tõesti kõik liikmesriigid igal aastal suudavad äh, neid eesmärke täita, mis siin kirjas on. Merci, monsieur le president Une.... Äh, Henna, ähm, see mõte on äh, väga hea, miks äh, peaks raiskama, kui on võimalik energiat kokku hoida? energia, mis on ometigi ju kallis ja ma tuletan meelde, et mõned ei saagi seda endale lubada. kokkuhoid äh, on teretulnud, kui see aitab täita meie tarbimisvajadused ja tulevikku paremini sillutada, aga jällegi kord see äh, üllas idee on sattunud äh, tootlikkuse ohvriks, meil on energiaturg selleks, et pidevalt raha toota, meil on äh, Äh, jällegi ainult raha tootmine peamine eesmärgina. kui me tahame kokku hoida, nagu meie eesmärk tegelikult peaks olema, peaks tarbijasektorit äh, koolitama nii, et äh, ei mõeldaks ainult rahale, vaid et kujuneks välja selline tööstus, mis vastab meie normidele. sotsiaalelamud näiteks ja väike, väikeomanikud me teame seda, et liikmesriigid äh, rahastavad ainult äh, väga vähe sotsiaalelamuid ja kõige äh, Äh, vähem, äh, väiksemaid sissetulekuid inimesed maksavad äh, aga kõige rohkem energia eest ja nemad peavad siis nüüd investeerima oma elamutesse justkui selleks et, et kolmkümmend protsenti kokku hoida ja sama puudutab väikeomanikke. sellepärast, et kui sul on väike maja, mis maksab vähem kui pool miljonit eurot, on väga raske Äh, maksta oma ele-, äh, on, on väga raske neid uusi investeeringuid sisse viia ilma toetusteta, on see täiesti võimatu. seega äh, kõige rohkem tabavad neid inime-, tabab see jällegi neid inimesi, kes on jubagi halvas olukorras ja siis need parasiidid, kes teevad raha eest raha Äh, seesama energia, seda müüakse mitu korda edasi läbi vahendajate, kes siis kogu aeg oma taskuid täidavad ja ka siin oleks võimalik kokkuhoid teha ja nüüd tootmine, ma tean, et ma räägin väga kiiresti, aga ikkagi, kui me siin parlamendis seame endale eesmärke näiteks raudteetranspordi osas, et see peaks olema prioriteet, mida me siis samas näeme, seda, et maanteetransport pidevalt suurendab öö, äh, oma edumaad raudteetranspordi ees see on tõeline probleem tööstuse puhul, kuidas me või-, võiksime mõista seda, et pidevalt viiakse tootmist Euroopast välja äh, riikidesse, kus on energia puudujääk, äh, lihtsalt sellepärast, et palgatingimused on seal paremad ettevõtja jaoks. Äh, need ka-, nelisada miljardit eurot, mis on praegu ette nähtud energiapoliitikaks, sellistest toorainetest. aga need summad ainult suurenevad, sellepärast et tooraineid jääb vähemaks ja need äh, hinnad muudkui tõusevad turul. ja tuleb kulutada võib-olla üle neljasaja miljardi euro, mis omakorda on neid hindu tõstnud. ainus lahendus on lihtne nimelt tuleb saavutada Euroopa territooriumil energiaallikatest äh, sõltumatus ja tuleb mõelda kõikidele kokkuhoiuvõimalustele. proua Ann Bremp. mul läheb kolmkümmend sekundit, ütleb äh, proua Van Brempt. nimelt strateegiline punkt kõigi jaoks. nimelt käib mulle närvidele see, et me võime rääkida ilusate sõnadega sellest, mida me tahame saavutada, aga nõukogu on ikkagi see, kes ei ole oma seisukohti veel see, paika pannud, ometigi nendel on samasugune roll mängida nagu meil ja sellepärast minu meelest Oettinger tegi strateegilise vea, kui ta ei valinud siduvaid eesmärke toetame neid ja üritame saavutada konsensuse vähemalt selles. ülejäänu osas usaldan meie raportööri ja tema variraportööre, muidugi minu enda fraktsiooni variraportööri usaldan ma kõige rohkem. kolleeg Benson. suur tänu, härra esimees. selle aasta alguses toetasid viissada kakskümmend kolleegi energiatõhususe algatust hääletusel. täiskogus, kui meie arvamused lahku, äh, anname me tegelikult edumaa nõukogule ja komisjonile, kes hakkavad seda eriarvamust ära kasutama. tasakaalus on küsimus, on neid, kes toodavad Euroopas tootmine on muidugi oluline arenguks ja innovatsiooniks, töökohtade säilitamiseks ning äh, kohaliku ühtekuuluvuse säilitamiseks. aga minu meelest peaks äh, me lähenema natukene novaatorlikumalt sellele. ma tulen tagasi selle juurde, mida ütles Paul Rüübich VKE-de kohta. meie ees on äh, tohutu tööpuuduse probleem. kui me tahame vältida tootmise üleviimist, kui me tahame, et inimesed äh, jääksid Euroopasse, tuleb äh, luua uusi tehnoloogiaid, ähm, mis aitaksid säilitada meie ekspordi kolmandatesse riikidesse ja sellepärast minu meelest peaks ka olema ühtekuuluvust natukene rohkem ja minu meelest meie lõhed, me ei tohiks lasta oma seisukohtadel lahku minna siin komisjonil, proua äh, Gutierrez, kui soovite, siis äh, tehke palun lühidalt. kuulake nüüd, kallid kolleegid, suur tänu! mina olen esitanud kahte tüüpi muudatusettepanekuid. aga ma toetan sada protsenti seda mõtet, et e, hoonetes tuleks energia kokkuhoid tagada. aga minu meelest praegusel kujul on see direktiiv rakendamatu. ma ei taha siin olla küll halva ilma ennustaja, kuid minu meelest see lihtsalt ei ole võimalik. tegelikult on siin kokku kirjutatud mingisugune armastusromaan, äh, mis on ulme. meil on mingid eesmärgid, kuid mitte mingisuguseid meetodeid, kuidas seda saavutada. lõige kaheksa näiteks. kuidas on võimalik luua need standardid kõikidele uutele elamutele või kõikidele uutele hoonetele, kuidas linnad äh, saavad lihtsalt üle minna niimoodi üleöö taastuvatele energiaallikatele, see on täiesti võimatu, arvestades tänast tehnoloogia arengut. vaadake Keskkonnakomisjoni äh, seisukohti, nemad üritavad kõik tähtajad ettepoole tuua. see on liiga radikaalne, see eeldaks mingisugust täielikku revolutsiooni. see tähendab seda, et meil peab olema kusagil mingi täielik ametnike armee, kes pidevalt jälgib, et need instrumendid rakenduvad. minu meelest neid instrumente meil ei ole. mul on ka kodus äh, äh, küttesüsteem, aga tegelikult ma valida ei saa, millist äh, küttematerjali ma selle kodu kütmiseks kasutan, me peame olema ettevaatlikud selle direktiivi osas, sellepärast et muidu oleme me sõjaajal nõukoguga, sest et liikmesriigid kaitsevad praegu natukene realistlikumat lahendust. energiatõhususega on äh, probleeme näiteks ka vanalinnades. Äh, lõige üks või pigem lõige kolm, nimelt äh, hindamise peab läbi viima siis ajaloopärandiga hoonetes, aga minu meelest oleks parem hoopis see, kui meil oleksid erinevad lahendused erinevat tüüpi hoonete jaoks, sealhulgas siis ka ajaloolist väärtust kandvate hoonete jaoks. me tahame, et need jääksid eristaatusega, me, nende jaoks on vaja hoopis teistsuguseid indikaatoreid ja verstaposti, mitte kõiki ei saa kohelda ühtemoodi. me räägime hoonetest laiemalt, aga neid tuleks siiski teha vahet hoonel ja hoonel suur tänu, härra Turmes, ma annaksin hea meelega teile sõna, aga komisjonilt ma paluksin teatavat eh, arusaamist, vaatame, kuidas me pärast teeme sellega, sest Poola ministrit ei saa jätta siia istuma, Claude Turmes. härra Turmes ütleb, et ta teeb väga lühidalt ja alustan nendest kolleegidest, kes ei ole variraportöörid, sellepärast et variraportööridega saame läbi rääkida täna pärastlõunal neid asju veel. kõikidele küsimustele ma ei suuda vastata. ära, Ena Teil on täiesti õigus. me peame energiavaesusele siin tähelepanu pööratama, pöörama. lõige kuus punkt viis on selleks õige koht, me peaksime vaatama, kuidas äh, teie seisukohad siit sisse võtta. ja tõsi on see, et Prantsusmaa on väga hästi kasutanud ära tõukefonde selleks, et äh, sotsiaalelamuid ähm, renoveerida ja Kesk- ja Ida-Euroopas võiks olla Prantsuse eesmärk väga hea eesmärk. siit ma jõuan härra Mesarosse juurde, teil on minu meelest õigus, eriti just nimelt Kesk- ja Ida-Euroopas on jutt selles, et kuidas me saame investeeringuid toetada niimoodi, et nad tõesti äh, oleks, et nende abil oleks võimalik renoveerida hooneid, see puudutab nii vahendeid, struktuurifonde ja nii edasi, aga ka koolitust. Paul Rüübih ütles ka, et meil on oluline taga see, et kohalikud inimesed, VKE-d, insenerid, arhitektid ja nii edasi oleks saanud korraliku hariduse sellepärast olemegi äh, lõigetes kolmteist ja neliteist rohkem pööranud tähelepanu koolitusele ja Paul Rüübihil on õigus, kui ta ütleb, et meil on vaja lisavahendeid või instrumente juba palju oleme ära teinud selleks, et energiatõhusust edendada, koolitust toetada ja ma arvan, et seda peaks jätkama, sellepärast et lõppkokkuvõttes ei ole võimalik ainult seadusandluse vastuvõtmine, vaid on vaja ka mm, äh, äh, mitte seadusesõna, vaid teisi poliitikaid selleks, et neid täita. proua Podimata, kes laagus küll kahjuks kui kõik Euroopa erapangad saaksid järgmise kolme aasta jooksul raha lõpmatult üheprotsendilise intressiga ilma tingimusteta, seda otsustas härra Draghi. ja seda võib-olla sellepärast, et see kriis on läinud täiesti käest ära ja et see on ainus võimalus, kuidas äh, liikme, kuidas erapangad hakkaksid ostma riigivõlga, siis tegelikult tekib minul küsimus, miks Euroopa Keskpank ei saa samasuguseid tingimusi äh, kui äh, erapangad, miks me ei anna ka Euroopa Keskpangale äh, ühe protsendi raha selleks, et aidata neil äh, investeerida energiatõhususse, transpordivõrku ja nii edasi. ja minu meelest meie komisjon peaks aitama lahenduse leidmisel, sest et see, mis praegu toimub, Euroopa Investeerimispank ainult laieneb sellepärast, et aktsionäre karistavad äh, reitinguagentuurid. kui Prantsusmaa kolm A-d kaob, siis äh, Euroopa Investeerimispanga äh, krediidiintressimäärad lähevad üles ja, ja minu meelest lahendus oleks see, et avaliku sektori pankadel oleks samasugused lahendused kui erasekt-, võimalused kui erasektori pankadel. proua Cavallo, ja vastan ka sellele energia mahukuse või energiamahukuse eesmärkide debatile kõikides liikmesriikides, kus äh, skp äh, jääb miinustesse, peaks sisse tooma energiatõhususe eesmärk, aga tegelikult paneks see need riigid täiesti äh, võimetusse olukorda. sest isegi kui nad tahavad, ei suuda nad sellises olukorras neid eesmärke täita ja sellepärast me peame oma arutelud lühe-, ühendama, nii nagu Alejo ja Viki ka ütles. me peame üritama jõuda kompromissile, härra Kirek ütles seda ka. energiamahukas tööstussektor on hoopis teistsugune oma iseloomult kui hooned näiteks, nii et meil on vaja lahendust aga ma kavatsen jaanuaris esitada selle kuhu, kohase kompromissi, kus ma üritan lahenduse leida ilma Ehm, seaduslikku puudujääkide loomised. väga oluline on see, et energiatõhususe indikaator ei kujuneks äh, suureks auguks seadusandlusesse. härra Kelly, ma ei tea, kas te olete veel saalis. härra Kellyl on õigus, kui ta ütleb, et need ettevõtted Euroopas, pakuvad teenuseid nullenergia kaoga hoonete ehitamiseks, saavad lepinguid, aga mitte Euroopas ainult, vaid ka Aasias ja mujal. ärgem unustage, et tegemist on teenusega üle terve maailma insenerioskuste müümisega ja meie võiksime ju küll Euroopas kõige parema teenuste turu kujundada nii, et see oleks ka keskendunud ekspordile. nüüd see, mida te ütlesite, teie härra esimees ja millest rääkis proua Van Brent, siduvad kohustused, siduvad õigused. kui te vaatate neid muudatusettepanekuid, mille mina ise olen esitanud, ühe nendest novembris, ma lõin sinna juurde lisa, kus on detailne ülevaade siseriiklikest siduvatest energiatõhususe eesmärkidest ma koostasin selle koos ekspertidega ja Saksamaa võib rõõmu tunda, sellepärast et äh, Saksamaa teeb seda praegu siseriiklikul tasandil ka, Prantsusmaa ka oma Grenelliga seda pakub ja nii edasi ja nii edasi. Taani eesistujana vaatas seda lisa, võttis selle Berliini kaasa Londonisse ja Pariisi, Madriidi ja esimeste arutelude tulemuseks oli see, et valitsused, kõik suured valitsused ütlesid, et äh, mitte mingil juhul me eesmärke ei toeta. nii et ma olen isegi seda kaalunud, seda mõtet, aga kõik teie seast, kes te tahate olla professionaalsed läbirääkijad, jääge reaalsuse juurde, sellepärast et me peame saavutamas siiski jah, sellised eesmärgid, mis on saavutatud, näiteks nagu see kakskümmend protsenti, et need oleks nii siduvad küll, siis, siis me peame seda tegema, aga kui me avame läbirääkimised ilma, et meil oleks relvi, siis kuidas me need läbirääkimised läbi peame? Äh, noores peas ma mängisin äh, stripipokkerit ja mul oli ja ma lähen alati seda sinna pokerimängule mitu asja üksteise otsas seljas ja mitte iialgi ma sealt alati ei pidanud lahkuma ja sellepärast ma võib-olla olengi nii hea läbirääkija. härra Kiirek, me peaksime võib-olla kokku istuma, aga ma ei tea, te vist kokku istume, aga mulle tundub, et teie vist sellel kuulamisel ei käinud ja kuulamisel tuli välja see, et äh, kuivõrd majanduskriis on nii terav, on kõige optimistlikum kasvuprotsent äh, Ida-Euroopa majandustele praegu ja kahekümne, kahekümnenda aasta vahel viis koma viis protsenti aastas ja jääksid ikkagi nad allapoole nendes projektsioonides, mis tehti aastal kaks tuhat seitse. me peame natukene paremini selgitama, mida need arvud, mida komisjon on välja pakkunud, tegelikult tähendavad. minu meelest see on lihtsam tänu majanduskriisile minu meelest on äh, lihtsam saavutada komisjoni eesmärki, sellest kokku hoida lihtsam kui aastal kaks tuhat seitse Alejo. kui Alejo äh, sõna võtab, siis te saate aru, et tema on küll hea läbirääkija, kaastootmine komisjoni sõnastus tõesti ei ole tasakaalus äh, keskküttesüsteemide osas, aga me ei tohiks unustada ka tööstuslikku sooja ja elektriga koos äh, tootmist. Äh, aga me peaksime keskenduma ka nendele energiamahukatele tööstustele, nii nagu ma ütlesin juba varem ma ei lasku Ale-, Alejo teie sõnavõtu edasistesse detailidesse, proua Hall Teie rõhutasite avaliku hanke osa. ma tean, et see asi on keeruline. miks? sellepärast, et homme, kolmapäevasel päeval esitab komisjon äh, uuendatud raamdirektiivi avalike hangete koht, hangete kohta. milline on tänane olukord? täna on äh, asi nii, et äh, kui kuulutatakse välja avalik hange, siis on on äh, ainus kohustus osta kõige odavam ostuhetkel. ja ei saa osta kolme A-ga energiatõhusat külmikut, kui äh, Äh, see on kallim, viis protsenti, üle viie protsendi, kui see määr, mis on pakkumises ette nähtud. isegi kui ta teile lõpp, ma ei tea, kümne aasta jooksul hoiab rohkem raha kokku, ei saa te seda osta ja see on asi, millele peab äh, tähelepanu pöörama, mida tähendab elutsükli ähm, jooksul maksumus ja kuidas seda, mida see tähendab energiatõususe direktiivi jaoks. ma lõpetan praegu, lõpetan osaliselt äh, ajanappuse pärast, töö on raske meie ees, aga küll me läbi künname, aitäh. aitäh ja tõesti on kahju, et aeg on niimoodi otsa saanud, aga ehk leiame selle aja kuskilt mujalt. Äh, nüüd äh, kutsume sisse oma külalised, et need, nende, need ära kuulata, me oleme juba viisteist minutit jäänud ajagraafikust maha, sellega on lõppenud antud päevakorrapunkti käsitlemine. nüüd on siinkohal Poola eesistuja, aga äh, kui te nüüd kavatsete saalist lahkuda, siis ärge unustage, et meil on hiljem vaja jälle koguneda Meine Damen und Herren, ich darf Sie den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Äh, wir haben die Freude. daamid ja härrad, oleme jõudnud oma päevakorra järgmise punkti juurde ning äh, meil on nüüd rõõm olla, et tervitada siin äh, professor Maciej Kaliskit, kes on Poola asemajandusminister esindamas siinpool eesistujat, ta on olnud siin mitmete diskussioonide käigus, nii et äh, ma teda rohkem tutvustama ei pea, aga paluksin siis, et äh, te oleksite siin ruumis vaiksemalt, eriti need, kes on meie hulgast nüüd lahkumas. mis võimaldaks mul anda sõna härra Kaliskile, et ta saaks äh, teha oma ettekande ja me saaksime pärast tema käest küsimusi küsida. härra Kaliski, teil on sõna Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. härra esimees, daamid ja härrad. mul on au esitleda teile täna lühikest kokkuvõtet äh, transpordi, kommunikatsiooni ja energianõukogu tööst energiasektoris. räägin ka konkurentsinõukogu tööst tööstusvaldkonnas Poola eesistumise vältel. enne kui ma hakkan rääkima sellest esimesest nõukogust, ütleksin, et äh, ei oleks kohane rääkida nõukogu tööst ilma äh, mainimata, milliseid, millist tublit tööd tegi ettevalmistamisel Ungari eesistuja nii ülemkogu kui äh, energianõukogu võtsid vastu järeldused, mis äh, seadis suunad äh, tööks energiasektoris Poola eesistumise all. juulist detsembrini kaks tuhat üksteist seadsime me prioriteediks kaks teemat, välisenergiapoliitika ning er-, energiatõhususe direktiiv mis puudutab esimest teemat, mis oli ka Poola eesistumise eh, peamiseks suundumiseks, siis eh, peamine edu nõukogus oli eh, järeldused, mis võeti vastu kahekümne neljandal novembril, mis kinnitasid üle välisenergiapoliitika. keerukad läbirääkimised nende järelduste sisu üle näitasid, kuidas on Euroopa Liidul vaja selget ning harmoniseeritud lähenemist sellele küsimusele ning kuivõrd oluline on äh, tugevdada Euroopa Liidu võimekust rääkida rahvusvahelisel areenil ühel häälel. tahaksin pöörata teie tähelepanu järelduste peamisetele osadele, mille võttis vastu Transpordi, Telekommunikatsiooni ja Energianõukogu ning äh, selle võttis vastu ka äh, ülemkogu üheksandal detsembril. esiteks äh, koordinatsiooni tugevdamine välisenergiapoliitika valdkonnas ning äh, äh, struktuuri paikapidamine, mis võimaldab selle juhtumist, samal ajal säilitades äh, pädevuste jaotamise institutsioonide ja liikmesriikide vahel ja institutsioonide vahel vastavalt aluslepingutele. Äh, teiseks, äh, koordinatsioonisüsteemi tugevdamine, eriti mis puudutab ühtsete seisukohtade loomist liikmesriikide vahel, liikmesriikide ning nõukogu vahel. see leiaks aset regulaarsete diskussioonide käigus antud nõukogus ning peadirektorite kohtumistel, et arutada välisenergia poliitikat ning äh, selle strateegilisi, strateegilisi aspekte. järgmiseks äh, rahvusvaheliste institutsioonide kataloogi loomine, kus äh, Euroopa Liit esitleks koordineeritud positsiooni. järgmiseks tuleb rõhutada, et välisenergiapoliitika tugevdamine on äärmiselt oluline, kui me tahame garanteerida kolme asja, konkurents, jätkusuutlik areng ning kindel energiatarne. järgmiseks, vastavalt äh, solidaarsuse vaimule toetab Euroopa Liit kõiki liikmesriike Äh, sellega, et komisjon on läbirääkimistel kohal, kui nad seda taotlevad. kahepoolsetel läbirääkimistel siis teiste kolmandate riikidega. järgmiseks äh, anda uus hoog energiaühenduse laiendamisele, energiaharta lepingule. Äh, seitsmendaks tuleb tugevdada koostööd Euroopa Liidu ning kolmandate riikide vahel, mis põhineb siseenergiaturul ning äh, tuleb äh, äh, määrusi harmoniseerida ning teha koostööd meie naabritega. järgmiseks tuleb tugevdada energiatarnekindlust infrastruktuuri tugevdamisega, tuleb suurendada turvalisust tuumasektoris ning naftamaardlates. järgmiseks põhimõtete kataloog, millele põhineb meie partnerlus kolmandate riikidega ja kümnendaks äh, lepitakse kokku uutes algatustes strateegilisteks partnerlusteks Venemaa, Ameerika Ühendriikide, India, Hiina, Lõuna-Ameerika ning Brasiiliaga. eriti, mis puudutab uut kokkulepet äh, Euroopa Liidu ning Venemaa vahel ning koostöö teekaarti Euroopa Liidu ning Venemaa vahel kuni aastani kaks tuhat viiskümmend. üks äh, peamistest äh, suurematest otsustest on see, et komisjon on lubanud garanteerida oma toetus liikmesriikidele nende kahepoolsetes läbirääkimistes kolmandate riikidega energiaküsimustes. hetkel käib nõukogus töö selleks, et vahetada, et saavutada infovahetussüsteem valitsustevaheliste läbirääkimiste jaoks. see muudab ehm, muudab võimalik parema tulemuse läbirääkimiste saavutamisel. Ehm, olen kindel, et eh, tihedas koostöös parlamendiga, kellega me juba teeme koostööd teiste eelnõude osas, eh, lõpeb see töö Taani eesistumise ajal. järgmiseks prioriteediks nõukogus äh, selle kuuekuulise perioodi vältel on äh, koostöö, on töö energiatõhususe direktiivi kallal. Poola eesistuja on teinud intensiivset tööd ning nüüd on meil ees äh, kaugele jõudnud direktiivi tekst, mis peegeldab olukorda nõukogus. nagu näha, Äh, progressi raportis, mille võttis vastu nõukogu kahekümne neljandal novembril. Poola eesistuja on selle seadusandliku teksti äh, poolt äh, olnud tööd juhtimas ning on üritatud luua paindlikkust komisjoni poolt ette pakutud mehhanismides ja vahendites, samal ajal säilitades seda ambitsioonitaset mille eesmärgiks on luua selline paindlik raamistik, et tagada kahekümneprotsendiline energiatõhususe kasv aastaks kaks tuhat kakskümmend. eesistuja leiab, et hetketekst on heaks aluseks järgmisele eesistujale, kes suudab kindlasti saavutada varase institutsioonide vahelise kokkuleppe Euroopa Parlamendiga, mida ülemkogu taotles oma üheksanda detsembri järeldustes Poola eesistujal on hea märki, hea meel märkida, et äh, töö jätkub selleks, et äh, saada valmis äh, siseenergia ning vedelgaasitorud aastaks kaks tuhat neliteist. liikmesriigid teevad siin pingutusi, seda teevad ka riiklikud regulatiivüksused ning süsteemioperaatorid. seda tehakse ka Euroopa Liidu tasemel, Atseril ja Entsos Euroopa Komisjonis ja selle töö eesmärgiks on luua äh, võrgustikus sätted selleks, et äh, edendada regionaalseid algatusi ning regionaalseid turuintegratsiooni ning äh, tehakse ka seadusandlust selleks, et saavutada ühtne ühisturg. tänu Ungari eesistuja pingutustele oleme me suutnud äh, õigeaegselt äh, äh, valmis saada Remit programmiga. oleme ka loomas pidevat konsultatsiooni liikmesriikide vahel, eriti nendel juhtudel, kus see otsus võib mõjutada ühe või rohkemate liikmesriikide e-, energiasegu või energiatootmist. näiteks on Poola eesistuja korraldanud Wroclawis septembris mitteametliku äh, energeetikaministrite kohtumise ja see näitas selgelt, et Euroopa Liit peab äh, lähitulevikus selle probleemiga kindlasti tegelema. tahaksin pöörata teie tähelepanu ka reale teistele eelnõudele, mida me nõukogus oleme arutanud esiteks eh, määruse eelnõu, mis puudutab eh, Euroopa-ülese energiainfrastruktuuri suuniseid. kahel kohtumisel, eh, mitteametlikul kohtumisel septembris ning ametlikul nõukogul kahekümne neljandal novembril rääkisid energeetikaministrid TEN-E programmi tulevikust. ja kohe pärast seda kui komisjon tegi oma ettepaneku, alustas nõukogu intensiivset tööd töörühmas selle strateegilise küsimuse lahendamiseks. järgmiseks on komisjon avaldanud määruse eelnõu äh, naftaplatvormide turvalisuse kohta, mis on äärmiselt oluline, kui me tahame äh, õppida Mehhiko lahe katastroofist aastal kaks tuhat kümme mul ei ole kahtlustki, et Taani eesistuja alustab varsti diskussioone parlamendiga nende kahe seadusandliku ettepaneku üle. järgmised äh, paar kuud äh, saavad olema äärmiselt olulised, äh, tuleb intensiivne tööperiood nii parlamendi kui nõukogu jaoks, me peame tugevdama siseenergiatoru töötamise, garanteerima jätkusuutliku arengu ning energiatarve, tarnekindluse ning tahaksin kasutada siin võimalust soovida oma Taani kolleegidele nõukogus eh, edu nende töös, kui nad juhivad nõukogu koosolekuid. tean, et eh, parlament on eh, andnud meile, minu ministrile, härra Valdemar Pavlakile toetust meie töös, see on tähendanud seda, et äh, me oleme olnud aktiivsed, tõhusad ning meil on olnud äärmiselt viljakas äh, institutsioonide vaheline koostöö sellel perioodil. <laughs> jätkan nüüd äh, tööstusega ja võtan kokku konkurentsinõukogu töö. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia raames oli kaks äh, peamist äh, algatust. esiteks äh, integreeritud tööstuspoliitika üle, üleilmastumise ajastul ning Euroopa, mis kasutab õhusalt oma vahendeid, mis avaldati see aasta. ma ei peaks teile ilmselt, ma ei pea teile ilmselt ütlema, kuivõrd oluline on tööstus Euroopa heaolu seisukohalt või eh, selleks, et Euroopa oleks jätkuvalt eh, majanduse maailmas juhi rollis ning eh, see on ka innovatsiooni allikas. aasta pärast seda, kui need dokumendid said avaldatud, oleme me liikunud edasi visioonist nende rakendamiseni, kui me vaatame standardi, standardiseerimise paketti, kus me oleme tööd jätkanud, siis võib vaadata ka teatist, mis puudutab uut väikeettevõtlusseadust, mille eesmärgiks on äh, luua äh, korporatiivset vastutusvõimet ning rahvusvahelisi FKI-sid. liikmesriikide toetusel on äh, Poola eesistuja üritanud rõhutada, kuivõrd oluline on tööstus, eriti arvestades, millised on need ülemaailmsed väljakutsed, mis on meie ees. nii et kahekümne üheksanda septembri järeldused, mis puudutavad konkurentsivõimelist Euroopa majandust, rõhutavad, äh, kuivõrd pühendunud oleme meie sellele, et garanteerida äh, regulatiivne jätkusuutlikkus ning ennustatavus tööstuse seisukohast. nõukogu rõhutas, kuivõrd oluline on konkurentsivõime mõjuhinnangud uute seadusandlike ettepanekute puhul me peame võimalikult hästi ära kasutama oma vahendeid selleks, et äh, garanteerida konkurentsivõime ning heaolu Euroopa Liidus. nagu ma ütlesin, rõhutas nõukogu, kuivõrd oluline on hinnata äh, seadusandluse mõju konkurentsivõimele Euroopas, sest et isegi kaudne mõju võib osutuda oluliseks komisjon on esitanud ettepaneku äh, konkurentsivõimet testide jaoks ja see võib osutuda ka väga oluliseks. kahekümne esimesel novembril kohtus kõrgetasemeline konkurentsivõime majanduskasvu töörühm selleks, et äh, sellele algatusele veel rohkem hoogu anda ja tasub rõhutada asjaolu, et äh, sellist tüüpi tekste peaks rakendama nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil. detsembri alguses võttis nõukogu vastu järeldused äh, tööstuse lipulaeva algatuste rakendamise kohta siin rõhutati nõukogu seisukohti nende tegevuste kohta, mis siin valdkonnas on juba aset leidnud ning äh, ka äh, korporatiivse vastutuse ning FKE-de rahvusvaheliseks muutmise osas. me oleme vaadanud ka patenditoetust, seda, kuidas saaks bürokraatiat vähendada ning kasvatada konkurentsivõimet. samas äh, aasta hiljem on meie ees Euroopas endiselt samad väljakutsed ja on näha, et äh, majanduskindlus Euroopas väheneb ja võimalik, et väljavaated muutuvad halvemaks, enne kui nad saavad muutuda paremaks. on selge, et äh, energiahindade olukord finantsturgudel ning on keeruline ning on vaja suurendada eelarve konsolideerimist samas me peame edendama majanduskasvu, aga ei tohi võimaldada vastu võtta otsuseid, mis võiksid majanduse taastumise ohtu seada. peame leppima asjaoluga, et eh, järgmine aasta äh, ei pruugi näha olulisi äh, paranemisi Euroopa Liidu liikmesriigid peavad vaatama, millised võiksid olla edasised tegevused, tuleb garanteerida konkurentsivõime tööstuse ees, tuleb parandada majanduskasvu, sellega luues uusi töökohti. see eesistuja äh, aga tõstatab lootusi, et see on võimalik, meie poolt tehtud töö on olnud positiivne tänu sellele atmosfäärile, mis meie diskussioonides on valitsenud juulis äh, olid neil Sopotist diskussioonid tööstussektoriga ning äh, septembris olid meil, äh, oli meil konverents Gdanskis korporatiivse vastutusvõime osas. oktoobris kohtusime Krako-, Krakowis koos parlamendisaadikutega, et arutada, kuidas ühtset turgu edendada. loodetavasti selline koostöö jätkub. meie eesmärgid on samad ja Euroopa vajab meie tugevat, modernset, innovatiivset ning mitmekesist tööstuslikku baasi. kokkuvõtteks, daamid ja härrad, sooviksin tänada ITRE komisjoni esimeest härra Herbert Roili tema toetuse eest meie tööle. tahaksin tänada ka aseesimehi ning kõiki komisjoni liikmeid ilma teie pühendumuse ning koostööta ei oleks me eh, näinud eh, neid eh, mõjusid, mida me täna näeme, kui Poola eesistuja on oma tööd lõpetamas, aitäh. härra Pavlaki, ma tänan teid vastu ja kõik kolleegid, kes on viimastel kuudel teinud koostööd eesistujamaa Poolaga on leidnud, et see on olnud väga meeldiv koostöö, te olete olnud väga pühendunud, väga veenev oma tegemistes ja lõpus te ütlesite, et Euroopa peab hea seisma selle eest, et Euroopa tööstusel oleks ka tulevik. ja tõesti, minul on jäänud mulje, et eh, see on midagi, mida peab alati silmas pidama, kui poliitilisi otsuseid langetatakse. me just praegu arutasime siin huvitavad teemad, energiakasutuse efektiivsus ja see, millest teiegi rääkisite, on väga tähtis, et tööstust edasi stimuleerindatakse ja arendatakse, aga proua Hübner on kõigepealt sõna palunud. E, e, ma tänan. minister on ikka ja jälle rõhutanud eesistuja rolli tööstuspoliitika väljatöötamisel ning samuti energiaallikate struktuuri, energiaalase julgeoleku küsimustega tegelemisel. mõnda aega tagasi lõppes Turbanis tippkohtumine ja see Turbani kohtumine mõjutab oluliselt meie majandusi. nüüd Turbanis võetud kohustuste mõju Euroopa majandustele, milline see saab olema? ma tahaksin teilt selle kohta kuulda, sest siin räägitakse ju heitmete vähendamisest. Sekunde, der Girek hat sich auch noch gemeldet, vielleicht nehmen wir ihn. härra Kirek, kas teie kõigepealt, annan teile sõna ja mam dva pytania, jeden dotyczy. suur tänu, minul on kaks küsimust. üks e, puudutab ühtse patendisüsteemi. Poolat paljud kiitsid, sealhulgas ka härra Barroso kiitis selle eest, et lõppkokkuvõttes e, oldi niivõrd edukas ja tõesti saavutati edu on üritatud nüüd määruse teksti muuta. litsentsimisel jagamine ja viiskümmend protsenti patendikaitset. kuidas siin asjad hakkavad olema, kuidas turgu määratleda, kas seda tehakse elanike arvu järgi või mingi muu näitajana aluseks? see on lihtsalt küsimus, kas jah või ei. kas elanike arvu järgi või mitte määratletakse turgu. ja teine küsimus. selle ma esitasin eh, energiakasutuse äh, raportöörile, aga ma vastust ei saanud. kas äh, mõni Euroopa Liidu liikmesriik saab oluliselt energiasutuse efektiivsust suurendada kahekümne kolme protsendi võrra ja samas äh, suurendada energia tarbimist samal ajal? jah, mõlemale küsimusele vastus, palun. na pytanie pani poseł ma alustaksin kõigepealt küsimusega, mille esitas mulle daam. kui me vaatame üksikute liikmesriikide majandusi või Euroopa Liidu majandust tervikuna, siis ühepoolsed vähendamise eesmärgid ei ole majandusele eh, head olukorras, kus teised, kas arenguriigid või arenenud riigid, ei tee sedasama. sest eh, kui me ühepoolselt tegutseme, siis sellega väheneb oluliselt meie konkurentsivõime. nimelt eh, toimub see süsinikuheitmete kolimine lihtsalt mujale ja lõppkokkuvõttes heitmed mitte ei hakka vähenema, vaid äh, kasvavad, kui saastajad lihtsalt asukohta muudavad. Tar-, Turbanis otsustati, et aastaks kaks tuhat viisteist sõlmitakse globaalne kokkulepe, mis hõlmab kõiki riike, sealhulgas ka arenguriike. ja et kõikidele riikidele hakatakse kohaldama heitmete vähendamise eh, eesmärke sõltuvalt siis nende praegustest heitmete tasemetest. nüüd eh, Euroopa Liidu koordineerimistegevus tehnilisel ja poliitilisel tasemel on olnud niivõrd edukas, et me suutsime Turbanis ühel häälel kõneleda ja saavutasime sealt edu. Euroopa Liidul õnnestus äh, täita seda, mis kirjas äh, mandaadis ja millega Keskkonnakomisjon siin parlamendis oktoobrikuus heaks kiitis. nimelt oh, äh, öö, räägiti tulevase kokkuleppeplatvormi väljatöötamisest ja ka sellest, kuidas riigid, keda see kokkulepe hõlmab, hakkavad seal lepingus sisalduvaid eesmärke saavutama. nii et eh, Euroopa Liidu eduks oli see, et Turbanis eh, jõuti tasakaalukale kokkuleppele Kyoto protokollile järgneva tulevase kokkuleppe väljatöötamiseks. ja nüüd eh, härra Kireki küsimus sellele ma võin vastata järgmiselt. kui küsimusele vastata energiaefektiivsuse koha pealt, siis vastus on jah, energiatõhusus saab paraneda ja samas absoluutne energiatarbimine ei tarvitse väheneda nüüd ühtse patendisüsteemi kohta. eesistuma Poola eesmärgiks oli jätkata selle paketiga tööd ja samas austada neid kompromisse, mis juba äh, on sündinud kolmekümne, kolmkümmend aastat väldanud läbirääkimiste käigus. jah, Itaalia ja Hispaania paraku ei osalenud selles koordineeritud tegevuses, aga ma usun, et eesistujamaa lahendus on selline, et kõik võivad sellega nõusse jääda. ja tänu sellele kavandab Itaalia ka nüüd ühineda ühtse patendikohtu süsteemiga ja meil on suur heameel ka selle kompromissi üle, mis meil parlamendiga on. võime ainult rõõmu tunda selle lihtsustamise üle, mis selline patendisüsteem VKE-dele kaasa toob. kompromiss hõlmab patenti inglise, prantsuse ja saksa keeles, see on siis patenti kolmes keeles. see keeleteema oli patentide puhul kõige delikaatsem teema ja me pidime sellega väga palju meie eesistumise ajal tegelema. patendisüsteem mis tugineb kolmele patendiameti töökeelele, oli ainus lahendus, mis oli kõikidele lõppkokkuvõttes vastuvõetav. vastasel korral viimane võimalus olnuks lihtsalt taotleda tihedamat koostööd süvendatud koostöömehhanismi kaudu. nüüd ma tahaksin rääkida patendiametite koostööst ka veel paar sõna. see on väga kasulik nende riikide jaoks, kus patenditegevus on väike, nii et üldkokkuvõttes on ettepanek väga hea. Ransdorf ma tänan, minul on väga lühike küsimus. Äh, meil on siin palju raporteid Euroopa Parlamendis kaevanduste sulgemise kohta ja ma tean, kuivõrd tähtis kivisüsi on Poola jaoks. ma tahaksin kuulda eesistujalt selle kohta, millised on olnud saavutused puhaste söe tootmistehnoloogiate vallas. E, kõigepealt ma tahan kinnitada seda, mida te ütlesite. kivisüsi on Poola majandusele väga tähtis. ja mitte ainult Poola majandusele muidugi Mm. kõigepealt eh, meil on üks probleem puhta söetootmistehnoloogia määratlemisega. Eh, ja kas see tähendab seda, et saastumine elektrijaamadest, mis töötavad sööl, peab vähenema kakskümmend, kolmkümmend protsenti või nelikümmend viis, kuuskümmend protsenti tänu nendele uutele tehnoloogiatele? me räägime eh, teekaardist energia vallas aastani kaks tuhat viiskümmend, seda on nüüd kõrgetasemelises töörühmas ka põhjalikult arutatud. meie arvame, et puhaste söötootmistehnoloogiate, söetehnoloogiate, sööpõletustehnoloogiate eh, edasiarendamine on väga tähtis osa Euroopa Liidu energia poliitikas. me oleme mitmetel foorumitel seda küsimust meie eesistumise ajal ka arutanud. kas rohkem sõnasoove ei ole, siis sellisel juhul öö, eh, oleme lõpetanud selle teemaga. ma tänan teid, professor Kalinski, südamest tänan ka Poola valitsust, minu arvates oli tegemist suurepärase eesistumisega, toimus suurepärane koostöö ja te olete nii mõnedki projektid ellu rakendanud ja tulemusi saavutanud, nii et te olete tubli töö ära teinud ja Euroopas toimuv poliitiline debatt on olnud realistlik ja nüüd on ka rohkem hakanud arvestama tööstussektori eh, huvidega. sellest on suur abi ja sellest tööst on suur kasu meil lähiaastatel, nii et südamest teile tänu selle informatsiooni eest ja koostöö eest ja palun tänage ka oma kaastöötajaid. Ja jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować za współpracę panu przewodniczącemu. jah, ma tänan e, teid, härra komisjoni esimees, koostöö eest ja teie liikmete poolt üles antud koostöö eest, sest ilma selle toetuseta ei oleks meie oma prioriteete ja eesmärke suutnud saavutada. nii et südamest soovin meie sõpradele Taanis nüüd võimalikult suurt edu nende eesistumise ajal. sellega on meie istung lõppenud ja äh, viiskümmend minutit äh, kulub veel natukene ja siis on meil seal väljas ka väike tervitus teile.